okei okay,, well. niisiis ootasin natukene, et meil oleks siin piisavalt inimesi, et saaksime alustada. esimene päevakorrapunkt on äh, riigi rahandus Euro-, äh, äh, Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus ja sõna on härra Pallonel, palun. president ähm.... aitäh kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid kolleege, eriti variraportööre, kes andsid sellesse raportisse oma panuse. Äh, tahaksin neid tänada äh, abi eest teksti ettevalmistamisel, siiani on esitatud sada kakskümmend kuus muudatusettepanekut ma arvan, et need muudatusettepanekud on äh, andnud raportile väga suure panuse ning nende põhjal koostan ma kompromissmuudatusettepanekud. Äh, mis loodetavasti tagavad selle, et meil õnnestub saavutada parlamendi suure enamuse, kui see raport hääletusele läheb. Äh, te olete juba selle äh, teemaga tuttavad peatselt kohtun ma variraportööridega selleks, et välja töötada lahendus, mis on meile kõigile vastuvõetav. et annan praegu oma raportile viimast lihvi ja hääletus peaks toimuma siis äh, Strasbourgi nädalal, üheksateistkümnendal novembril. ma olen vaadanud väga hoolikalt mõningaid muudatusettepanekuid, kus ilmselt erinevad seisukohad kokku põrkuvad. ja äh, on selge, et me kõik soovime liikmesriikides majanduskasvu, äh, samas on ka neid, kes leiavad, et võib-olla kuuest ja kahest õigusloomepaketti ei ole vaja, samuti ei ole vaja fiskaallepet, äh, väidavad, et need ei ole loonud majanduskasvu ja andnud meile ka mingit muud hüve ja samas öeldakse, et me peame eelarvereeglitest kinni pidama ning peame mõtlema äh, just nimelt majanduskasvule Äh, kuidas äh, lahendada teatud probleeme avalikes sektoris, me peame investeerima äh, innovatsiooni ja tehnoloogiasse. ma arvan, et me peame suure aususega lähenema nendele erinevatele eesmärkidele või mõte, mõttekoolkondadele. lõppude lõpuks meil kõigil on ühine eesmärk äh, me peame lähtuma sellest põhialusest, et mitte kellelgi meist ei ole tõemonopoli, me peame leidma ühised seisukohad selles osas, mis on hea meie kõigi jaoks, mis on hea Euroopa jaoks. me oleme praegu jõudnud äh, Euroopa jaoks olulisse äh, ajahetke. Äh, igasugused Euroopa-vastased liikumised on pead tõstmas, sealhulgas ka minu enda kodumaal. on inimesi, kes Äh, lähenevad asjadele demagoogiliselt. just nimelt sellisel ajahetkel peame me olema äh, ühtsed ning äh, tooma kodanikke Euroopale lähemale ning äh, variraportööride kohtumisele ma lähengi väga avatud meelelaadiga ning ma olen täiesti kindel, et enamik muudatusettepanekuid aitavad seda teksti paremaks muuta. ning äh, seda teksti äh, me oleme kogu oma töö jooksul siis parandanud need, et pool seitse, kaheteistkümnendal novembril toimub variraportööride kohtumine ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub saavutada võimalikult laiapõhjaline kokkulepe. Äh, suur aitäh, Liian, palun! aitäh! Äh. kallid kolleegid, härra raportöör Äh, pärast meie viimast mõttevahetust äh, EKONi komisjonis äh, kaldume me, oleme me selle tekstiga rohkem edasi liikunud ja mulle tundub, et selles tekstis on siiski üsna palju teatud dogma, dogmatismi, aga äh, konstruktiivselt, konstruktiivselt oleme me siiski otsustanud esitada teatud rea muudatusettepanekuid. Äh, need muudatusettepanekud tahaksid seda teksti ümber suunata, nii et, et tekst oleks rohkem kooskõlas majandusliku ja poliitilise reaalsusega Euroopas näib, et see fraktsioon, kelle ridadesse mina kuulusin, ei ole ainus, kellele teie tekst valmistab probleeme. sada kakskümmend kuus muudatusettepanekut, mis on selle suhteliselt lühikese raporti kohta esitatud, on selle tõenduseks enne kui hakkame muudatusettepanekuid aru, arutama, tahaksin avaldada kahe, kahetsust, et selline äh, konstruktiivne vaim, mis meid kannustab, et olete seda ignoreerinud raporti koostamise käigus. Need muudatusettepanekud, mida me oleme esitanud, ähm, äh, on sellised, mille kohta ka paljud teie enda fraktsioonis leiavad, et, et see raport ei ole eriti hea. nii et, et ma sooviksin tõesti et äh, ka Rahvapartei võib-olla oleks oma seisukohtadest natuke järjekindlam ja rohkem valmis kompromisse otsima. aga läheme nüüd siis äh, teemas, need äh, kakskümmend kuus muudatusettepanekut, mida mina esitasin, puudutavad olulisi majanduslikke ja poliitilisi arenguid Äh, mis on siis toimunud äh, pärast seda, kui raportid avaldati kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. kõigepealt on äh, kasvanud tööpuudus ja paljudes Euroopa riikides on majandus jällegi langusesse läinud ja samuti on avaldatud uusi uuringuid selle kohta, kuidas säästumeetmed majandus mõjutavad, ma räägin siin näiteks IMF-i uuringutest ja Äh, samuti äh, viimase juunikuisel ülemkogul välja kuulutatud majanduspoliitika mõju. Need on väga olulised elemendid, mida me ei saa eirata. Äh, kuidas me saame analüüsida eelarvepoliitikat, kui me ei analüüsi, kuidas need poliitikad mõjutavad majanduse arengut? praegu valitseb Euroopas selline illusioon, et säästumeetmed on nagu ainus lahendus Te räägite siin avalik, riigi rahanduse äh, jätkusuutlikkusest ja majanduskasvust, äh, siis te unustate ütlemata, et majanduskasv ongi jätkusuutlikkuse üks eestingimus. Te ütlete, et äh, jätkusuutlikkus tekitab äh, äh, majanduskasvu, eriti kui kulud kontrolli all hoitakse. uuringud aga on näidanud, et see ei ole niimoodi äh, ja seega praegused uuringud seavad teie hüpoteesid kahtluse alla Äh, äh, siin äh, viidatakse, peaks viitama ka majanduse juhtimise reformidele, mida me siin Euroopa Liidus läbi viime lõpetuseks olen ma veendunud, et meil on siiski võimalik selle raporti osas leida kompromiss, aga selle nimel tuleks teha tööd, et meie seisukohad lähenevad ja ootan innuga kaheteistkümnenda novembri kohtumist, aitäh! ALDE nimel kõnelejaid kohal ei ole. ma tean, et Sven on hetkel isaks saamas, nii et, et kas sina võtad tema nimel sõna, jah, palun? no je, je ne, je veux pas ei, ei, ma ei taha tema nimel sõna võtta, tahaksin lihtsalt vabandada, et seoses isaks saamisega eh, on ta läinud, on Sven läinud praegu Saksamaale nii et, et äh, vabandan äh, oma äh, kahe Roheliste fraktsiooni kuuluva kolleegi nimel, aga tahaksin nii proua esinaisele kui ka raportöörile kinnitada, et mõlemad on valmis jätkama koostööd teiega, aga mina nende nimel täna süviti sõna võtta ei saa. aitäh. niisiis, Dirk järgmisena jah, ka mina olen noor isa, nii et, et ma tean, kuidas asjad on. Äh, proua äh, esinaine, kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest äh, sellisel kujul, nagu raport praegu on, ECR fraktsioon saab seda toetada. me oleme nõus, et eelarve konsolideerimine on äärmiselt vajalik enamikes euroala liikmesriikides. kuue õigus, kuuest õigusaktist koosneva paketi reeglid tuleb kiiresti ellu rakendada Äh, samuti jagame raportööri seisukohta majanduse kasvule suunatud struktuursete reformide osas. me peame vähendama bürokraatiat ja ajakohastama pensionisüsteeme kui ma vaatan kolleegide esitatud muudatusettepanekuid, äh, siis tundub mulle, et mitmed fraktsioonid vaatavad seda raportit, kui see oleks nagu mingi jõulupuu Need muudatusettepanekud, mida nad selle puu külge riputada tahavad, ulatavad eurovõlakirjadest kuni ettevõtete tulumaksu ühtlustamiseni. ning samuti nõutakse siin rohkem omavahendeid Euroopa Liidule, äh, nii kui eesmärki iseeneses või kui ka selleks, et vähendada makromajanduslikke ja sotsiaalseid tasakaalunihkeid ning ma isegi leidsin muudatusettepaneku, kus nõutakse tööturupoliitika äh, parandamist töötundide vähendamise läbi. ei ole vist vaja öelda, et kõik need jõulupuu muudatusettepanekud ei ole ECR fraktsioonile vastuvõetavad, sellepärast et niimoodi seame ohtu konkurentsivõime, majanduskasv väheneb, tööhõive väheneb ning riikide võlakoorem suureneb. Äh, siin on tegemist justkui mõne, mingi muinasjutu saarega, aga selle saare negatiivseid tagajärgi on isegi raske ette kujutada. Äh, ja seetõttu, proua esinaine, kutsun raportööri üles jääma selle raporti vaimu juurde ning ootan äh, äh, konstruktiivset koostööd kompromissmuudatusettepanekute osas ja kuue nimel Toomas Händel järgmisena. ja, ja suur tänu, esinaine. oleks tõesti ahvatlev vastata siin eelkõnelejale, aga ma siiski hoidun sellest, eks me variraportööride koosolekul äh, lähme siis karvupidi kokku. suunan oma sõnavõtu siiski raportöörile. me siin äh, paistame lähtuvalt äh, välistavast lähenemisest, aga selles teemas äh, ei ole see kõige õigem lähenemine. meie fraktsioon on arvamusel, et loomulikult tuleb eelarveid äh, saneerida ja keegi ei ole selle poolt, et me peaksime raha lihtsalt äh, aknast välja viskama ja lõputult äh, võlgu võtma. aga muudatusettepanekud äh,, mis praegu on esitatud viitavad äh, suuresti äh, sellele, et äh, me ei saa keskenduda ainult kulude poolele, vaid me peaksime tähelepanu pöörama ka tuludele. ka Rahvusvaheline Valuutafond ütles, et viimase kolme aasta säästupoliitika tuleks üle vaadata ja me meiega peaksime selle üle järele mõtlema. me ei saa rääkida siin äh, ainult äh, maksudest ja kahjulikust äh, mõjust. meil on Euroopas erakapitalivarusid kordades rohkem kui riigivõlgu ja siinkohal tuleb järele mõelda maksupoliitika üle meie fraktsioon on ka arvamusel, et äh, meil peaks ähm, olema pikaajalises äh, perspektiivis äh, parema tasakaalu saavutamine puudujäägiga riikide ja ülejäägiga riikide vahel. raportöör nüüd mainis euroskeptilisust, mis kasvab ja me ei saa euroskeptilisust vältida muidu, kui et me kergendame vaesema elanikkonna koormat. see on see ülesanne nüüd, mis meil tuleb täita aruteludes variraportööridega, aitäh. Uh, aitäh, Jean-Paul aitäh, äh, proua esinaine, kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö ning vastata natukene näeb, et mul ei olnud mikrofon sees, ütleb kõneleja. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ning kasutaksin siis võimalust, äh, sellepärast et siin palju inimesi kohal ei ole, tahaksin äh, vastata oma kolleegile Liiemile Äh, kõigepealt äh, ta on veel liiga noor, äh, et teada, mis toimus tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal siis rääkis härra Cohn-Bendit sellest, et on vaja tegusid ja mitte sõnu. ja ma arvan, et tänased juhid on sellest mõtteterast aru saanud. me tõesti ootame neilt tegusid, mis aitaksid olukorda muuta ning äh, kui me vaatame seda kriisianalüüsi, siis äh, te võite näha, nagu minagi, et et ilma, et mitte midagi oleks muutunud, on tegelikult analüüsid muutunud teistsuguseks. Äh, meil on väga palju majandusteadlasi, väga palju majanduse analüütikuid ja ähm, need lahendused, mida nad on välja pakkunud, on muutunud mina ise olen õppinud tegelikult natukene majandust kui ka õigusteadust. nüüd äh, seistes silmitsi sellise praeguse olukorraga, need analüüsid on muutunud, äh, aga me ei ole tegelikult äh, hakanud Äh, veel kriisist välja tulema. Ähm, ähm, mina, mõned räägivad, et see küll on, aga mina, mina seda ausalt öelda ei näe, mina küll ei näe, need raskustes riigid kuidagi kriisist hakkavad välja tulema. Äh, me räägime säästumeetmetest ja räägime, et meil on vaja majanduskasvu, aga kasvu millega? Äh, ma kuulsin, et meil on vaja siin jätkusuutlikkust äh, selleks, et meil oleks äh, majanduskasv, samas teised ütlevad, et jällegi majanduskasv, enne on vaja majanduskasvu ja siis jätkusuutlikkust, nii et, et see on see muna ja kana lugu siin jällegi ma arvan, et meie jaoks kõige olulisem on siiski taastada tasakaal ja seda tuleb teha õiglaselt ja äh, sellest aspektist võib näiteks äh, kritiseerida seda, mis praegu toimub raskustesse sattuvates äh, riikides. tihtipeale antakse neile riikidele soovitusi, hindamata tegelikult seda olukorda korralikult, mis seal on ja väga paljudesid meetmeid need riigid tegelikult ei olegi rakendanud, sellepärast et see, see ei ole lihtsalt võimalik Ehm, niisiis, ehm, nagu raportöör ütles, meil on praegu vaja leida kompromissid ja vaadata, et need ehm, kompromissid lihtsalt ei taanduks kõige lihtsama ühisnimetaja peale, ma arvan, et meil on vaja tõesti leida tasakaal Äh, kui me tahame, et see töö, mida me siin teeme, äh, et see suhteliselt lühikene raport siiski edastaks mingi sõnumi ning nagu ütles kolleeg Epping, äh, me ei saa sellest raportist teha jõulupuud, me peame panema rõhu just paarile olulisele sõnumile, nii et, et me saaksime väga selgelt näidata, milline on parlamendi seisukoht sellistes keerulistes küsimustes, aitäh! kas keegi veel soovib sõna? jah, Anni Podimata, palun. aitäh äh, mul on vaid mõned märkused, äh, kuna meil on praegu võimalik seda asja arutada. Äh, nende Jean Pauli märkuste alus aluseks on võib-olla see, et et mõni aeg tagasi toimus äh, hääletus äh, väga äh, oluliste säästumeetmete osas ning ma arvan, et härra Palone raport tõesti annab meile võimaluse laiapõhjalisemateks aruteludeks, milliseid vahendeid tuleks kasutada euroalas ja eriti nendes riikides, mis on sattunud raskustesse, mis ei suuda kriisist välja pääseda. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ja, ja kõigepealt ma loomulikult äh, tahaksin tänada kolleegi äh, tehtud töö eest. tahaksin teda tänada selle raporti eelnõu eest ning tahaksin rõhutada, et minu arvates äh, peab Euroopa Parlamendi resolutsioon olema tasakaalustatum ja realistlikum ning see tähendab, et et jätkuks sellele, millele viitas kolleeg Liiam, äh, leian mina, et Euroopa Parlament äh, peab sellesse raportisse kaasama kogu selle uue info, mis meie käsutuses nüüd on, äh, näiteks nagu kas või äh, Äh, äh, IMF-i poolse prognoosi, mida ka tegelikult praktika on tõestanud, et me oleme valesti hinnanud nime, neid nõndanimetatud fiskaalkordistajaid, äh, fiskaal, eelarve konsolideerimise mõju majanduskasvule ma arvan, et me oleme neid probleeme pikka aega ignoreerinud, ei ole neid tunnistanud ja nüüd Äh, tuleb meil nende probleemidega siiski silmitsi seista. Äh, meie tulude äh, baas on vähenenud ja me peame säilitama ka oma maksusüsteemi dünaamika. hiljutised otsused Euroopa poolaasta osas Äh, rääkisid sellest, et meil on vaja majanduskasvusõbralikke reforme, pidades silmas Euroopa äh, Liidu strateegiat aastast kaks tuhat kakskümmend ja loomulikult me peame siia kaasama ka liikmesriigid ja selleks, et meist valesti aru ei saadaks, ei tohiks me eirata ka äh, igale riigile iseloomulikke olukordi ja kohustusi, mis äh, Äh, mõjutavad seda, kuidas liikmesriigid eelarve vallas käituvad ning äh, raport juhib äh, tõesti tähelepanu sellele, kuidas saadikud saavad kaasa aidata eelarve konsolideerimisele, mina leian, et me peaksime lisama siiski natuke rohkem integreeritud lähenemise kohta euroala eelarve ja majandusprobleemidele ja me peaksime äh, ka juhtima tähelepanu sellele, et majandusel aeglustumine, mida on prognoositud euroalas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, millega käib kaasas väga pingeline sotsiaalne ja poliitiline olukord, seab ohtu need jõupingutused, mida liikmesriigid on siiani teinud ja äh, ilmselt mõjutab see kõik nega-, negatiivselt euroala majandust ja sotsiaalsfääri ja mõned ettepanekud nende muudatuste kohta, mis on esitatud ja ka selle kohta, mida variraportöörid ütlesid. mulle tundub, et nagu härra Palonegi ütles, on raportit võimalik äh, paremaks teha, äh, suurem osa muudatusettepanekuid, mis on esitatud, tõesti on sellised, mis aitavad tema raportit paremaks muuta ning mina tahaksin näiteks mainida selliseid muudatusettepanekuid, mis üritavad juhtida tähelepanu just nimelt nendele uutele tõenditele, mis meie käsutuses on, äh, just nimelt selle majanduse languse ja aeglustumise kohta, millesse me oleme sattunud. ja räägiksin siin ka eelarvekordistajatest. me ei ole tegelikult suutnud Äh, ellu rakendada majanduskasvu soodustavat äh, fiskaalpoliitikat. ja samuti peame äh, lülitama raportisse need muudatusettepanekud, mis juhivad tähelepanu sellele raskele olukorrale, kuhu me võime sattuda, kui me rõhutame liigselt säästumeetmeid, ilma et meil oleks programm selle kohta, kuidas saavutada uuesti jätkusuutlik majanduskasv ning viimane asi, mis on tegelikult väga hästi kooskõlas meie tänaste aruteludega, ja ma tahaksin öelda, et tahaksin kutsuda kõiki kolleege üles arvestama ka sellega, mis on tänase International Herald Tribune'i esileheküljel. seal, seal on Äh, artikkel, kus äh, kirjutatakse, et avalikkus kaotab usu, on kaotamas usku Euroopa Parlamenti. aitäh, äh, näib, et rohkem sõnasoovijaid ei ole ja seega annan sõna uuesti raportöörile, Alfredo, palun. Grazie, president. Io... suur tänu, esineja. kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid sellepärast et äh, tegemist on tõesti väga erilise hetkega Euroopa jaoks, me peame üritama kokkuleppele jõuda. me kõik äh, soovime ju parandada olukorda, mis on äh, praegu keeruline, mitmed riigid tõesti kannatavad. ma olen selle poolt, et me pakuksime oma abi poliitika kaudu ja ma olen nõus ka sellega, et poliitika peab äh, pakkuma välja majanduskasvu ideid. meil on siin erinevaid äh, võimalusi. majanduskasvu võib äh, käsitleda erinevalt, aga tuleks ka küsida, kus on võimalik sisse viia kärpeid, näiteks avaliku sektori struktuurides. paljudes riikides on asjad väga murettekitavad kui väljenduda tagasihoidlikult, võin alustada ka oma riigiga ja tõesti, olukord on äh, raske. mina olen arvamusel, et äh, me peaksime tõesti panustama majanduskasvule. me peaksime võimalikult äh, vähe sealjuures survestama perekondi ja ettevõtteid. paljudes riikides äh, kannavad just äh, kodumajapidamised ja ettevõtted kõige suuremat koormust ja niimoodi me majanduslangusest äh, välja ei tule. ka Saksamaal näiteks, eriti lõunapiirkondades, ei ole olukord sugugi perfektne. nii et meil on vaja kindlasti ka avatud arutelusid, võib-olla oma esimeses äh, sõnavõtus ma ei väljendunud äh, päris täpselt, aga ühesõnaga, mina ei ole inimene, kes näeb asju mustvalgelt ja ma kindlasti ei oma ka mingit äh, tõemonopoli. ma alati kahtlen. ma ei tea, võib-olla see päris hästi ei tulnud läbi, aga igal juhul mina ei ole kunagi rõhunud tõemonopolile ütlen seda kohe selgelt välja ja kui ma istun läbirääkimiste laua taga, siis ma olen kompromissialdis. ma ei ole selline, kes ütleb, et äh, nii on asjad ja nii tehakse nüüd. see ei ole minu viis ja minu stiil. loomulikult on mul äh, omad arvamused ja eks ma kaitsen ka oma arvamusi. aga osad rääkisid siin muudatusettepanekust seitsekümmend üheksa, see puudutas äh, fiskaalpoliitikat. no minul on loomulikult ka oma arvamus ja komisjonil on arvamus ja rahvusvahelisel valuutafondil on äh, arvamus äh, kas siis rohkem või vähem kui üks, viimased arvavad, et see peaks olema alla ühe, puudutab siis neid kordajaid. ühesõnaga mina ei tule kompromisskoosolekutele öeldes, et äh, vot see on nüüd minu arvamus ja sellest me kõrvale ei saa kalduda ja teistest muudatusettepanekutest me üldse ei hakka rääkima. nii need asjad ei käi. ma lugesin läbi paljud muudatusettepanekud, äh, mis on kindlasti väga rikastavad äh, selle raportile. nii et toonitan, et ma ei ole mingi diktaator ja tahaksin siinkohal tänada kõiki kolleege, kes äh, sõna võtsid, viitan veel kord kaheteistkümnendale novembrile. loodan, et meil õnnestub teha äh, head tööd, kui vaja, siis korraldame veel ka teise kohtumise. igal juhul äh, tuleb tagada, et enamus toetaks kompromissi. ühesõnaga, teemal peab olema väga laialdane toetus ja me peame lähenema asjale eelarvamuste vabalt suur tänu. hääletamine toimub äh, üheksateistkümnendal novembril ja arvatavasti jõuame siis äh, täiskogule selle teemaga detsembris. suur tänu, Alfredo. ja nüüd äh, läheme edasi päevakorrapunkti number kaheksa juurde ehk siis krediidiasutuste investeerimisühingute taastamise kriisilahendusmeetmete raamistik. Gunnar Hokmark, palun suur tänu, esinaine. suur tänu ka variraportööridele, meil on olnud juba võimalusi seda teemat äh, arutada. alustuseks tahaksin öelda kohe ühte asja. tegemist on väga keerulise teemaga, et kuidas panna paika kriisilahendus äh, pankadele. see on väga tehniline, keeruline valdkond ja lihtne on olla avatud erinevate lahenduste osas. ja kui me variraportööridega üritame kokku leppida põhieesmärkides, siis äh, on selge, et asju on võimalik lahendada erinevalt, aga silme ees peab olema põhieesmärk juba varem olen ka öelnud seda teemat arutades, et siin on tegemist nagu äh, kapitalismi äh, elule tagasiaitamisega kõikide poliitiliste meetmetega, kui nüüd väljenduda väga otsekoheselt. pangad peavad äh, võtma vastu sellised reeglid, et omanikud ei äh, saa mitte ainult äh, tulu, vaid äh, kannavad ka kahju, kui vaja. ja ükski sotsialist, kristlik demokraat ega liberaal ega konservatiiv ei oleks ju vastu sellele, see peaks olema meie tööde lähtepunkt. me paneme paika, mis on ühine probleem ja kui me oleme selle nüüd paika pannud, siis on võimalik leida ka ühiseid äh, lahendusi, arutades asja meie komisjonis. olen arvamusel, et äh, seoses äh, kriisilahendusmeetmete raamistikuga peame pöörama tähelepanu ka usaldusele ja usaldusväärsusele. me ei saavuta neid ainult äh, selle raamistiku kaudu, vaid me peame aru saama, et siin parlamendis me tegeme paralleelselt ka mitmete teiste teemadega, mis on väga olulised, näiteks kapitalinõuete direktiiv äh, neli ja hoiuste tagamise skeem, need on mõlemad nurgakiviks äh, ühistes reeglites. nii et äh, me peame tagama, et äh, need äh, ühised reeglid äh, rakenduksid niivõrd kiiresti kui võimalik, sellepärast et siis me saame panna paika tingimused, mille põhjal hakatakse arutama ka mm, järgmisi küsimusi, mis on seotud pangandusliiduga. ühtne reeglistik viitab äh, reeglitele, mis peaksid kehtima kõikides liikmesriikides. nii et meie ülesandeks on hoida seda liitu koos nii palju kui võimalik, me peame vältima killustumist. mõnikord äh, ma olen natukene irooniline ja ütlen, et äh, iga kord, kui me näeme probleemi, siis me üritame siin äh, luua mingit äh, uut äh, liitu, lõpuks meil tekib ka äh, gripi ja kopsupõletiku vastane liit ja nii edasi. aga meil on siin palju võitlusi selja taga praeguse liidu loomisel, me peaksime selle taustaga arvestama ja me ei saavuta paremat stabiilsust ja järelevalvet, kui me killustame liitu. see direktiivse raamistik äh, on väga oluline osa meie ühistest äh, jõupingutustest ja me peaksime panustama sellesse teemasse nii palju kui võimalik. ma usun, et me kõik äh, tervitame komisjoni ettepanekut, mis on hea. üldiselt võib muidugi öelda, et see ettepanek oleks võinud äh, meieni jõuda varem, aga nüüd me peame hakkama asjaga tegelema niivõrd kiiresti kui võimalik. loodetavasti me saavutame tulemusi selles valdkonnas ja ka teistes valdkondades niivõrd kiiresti kui võimalik, sellepärast et kui me üritame lahendada ära kõik äh, probleemid, mis on seotud äh, pangandusliiduga, siis äh, kõike seda siia direktiivi toppides ei jõua me kunagi äh, lõpule. keeruline on äh, juba jõuda lõpule neljanda kapitalinõuete direktiivi aruteludega ja panna paika hoiuste tagamise skeem. nii et kõiki neid töid tehes me peame olema ka ettevaatlikud ja vaatama, et me ei äh, õõnestu ühe valdkonnaga tegeledes teist. mõningatest punktidest, mis on minu äh, raporti äh, projektis sees nüüd. ma olen kirja pannud idee, et me kindlasti peaksime hoidma liitu koos, vältima killustumist, seda esiteks. teiseks, komisjoni ettepanekus sisaldub ka sõnum, et me peaksime eristama olukordi, kus äh, riik ehk avalik sektor tegutseb, kus ta ei tegutse. meil on oluline vältida moraalset ohtu. see peaks olema meie ühiste jõupingutuste eesmärk. et kui me oleme lõpule jõudnud selle raamistikuga, selle seadusandlusega, siis äh, ei tohiks olla enam äh, panku, mis on liiga suured, et äh, pankrotti minna. me loomulikult teame, et osad niikuinii lähevad pankrotti, aga meil peab sellistes olukordades olema stabiilne seadusandlus, mis võimaldab pankrotti minna ka suurtel pankadel, sellepärast et kui see leiab aset, siis me mitte ainult ei ole elustanud kapitalismi sotsialistide, liberaalide, konservatiivide abil, vaid äh, siis see näitab, et äh, pankade omanikud, äh, nõukogude liikmed on need inimesed, kes vastutavad pankade käekäigu eest ja loodetavasti jõuavad siis ka paremad isiksused Euroopa pangandusse nii et seetõttu ma olen äh, üritanud äh, eristada neid äh, kriisilahendusmeetmeid. olen paika pannud selle, et äh, kui pank on veel osanike kontrolli all, siis me ei tohiks äh, lubada sellist äh, halli tsooni tekkimist, et riik tegelikult nagu seal midagi juba mõjutaks või teostaks mingit järelevalvet, et turgudele võiks selline mulje jääda. ei, meil peaks olema asi selge üks näide näiteks mingi erimänedžeri küsimus. ma viisin selle erimänedžeri küsimuse kriisi lahendus poole hulka, sellepärast et niipea, kui riik või avalik sektor sekkub panga tegevusse, siis äh, ka maksumaksjad võtavad äh, vastutust kanda ja meil ei peaks olema mitte mingisugust halli äh, tsooni, meil peaks olema selge eristatus olukordade vahel, kus äh, vastutavad osanikud ja kus vastutab juba avalik sektor. edasi, veel üks oluline teema, mida olen maininud ka eelnevatel aruteludel me peame eristama kriisis olevat panga ja panganduskriisi. ja see ei ole mitte ainult äh, sõnade mäng, vaid need on äh, täiesti erinevad olukorrad, kui üks pank või paar panka on kriisis, siis äh, probleem on hoopis teistsugune kui panganduskriisi puhul. kriisi iseloomud on väga erinevad, panganduskriis on süsteemne kriis siis äh, panganduskriisiga kaasneb äh, vaat äh, makromajanduslikud tasakaalunihked, see võib endaga kaasa tuua globaalse majanduskriisi, majanduslanguse, kinnisvaraturu kriisi ja muid makromajanduslikke tasakaalunihkeid. osad pangad võib-olla tulevad paremini toime kui teised, sellepärast et äh, Nende juhtimine on olnud siis vastavalt kas parem või halvem, aga igal juhul on siis äh, põhjuseks välismõjud. aga kui on tegemist pangakriisiga, siis äh, on äh, selle panga juhid teinud halbu otsuseid, nad on võtnud halbu riske, neil on võib-olla olnud mitte väga osav ärimudel. nii et ma arvan, et komisjoni ettepanek äh, nende olukordade käsitlemiseks on piisavalt hea, aga me peame järele mõtlema selle üle, mida teha süsteemse kriisi korral. meil on juba need kogemused olemas ja me võime ka tulevikus seista silmitsi erinevate süsteemsete kriisidega. ja me ei saa paika panna tegutsemist äh, süsteemse kriisi korral juba ette muidu oleks olukord samasugune kui sõjanduses, kus kindral planeerib juba ette kaotatud äh, sõda. ja kui nüüd vaadata minevikku, siis loomulikult tuleb õppida sellest ja kui vaadata eelmist kriisi, siis äh, nüüd äh, me oleme vastanud sellele uue seadusandlusega ja järgmise kriisi ajal me hakkame arvatavasti toppima kinni neid seaduselünku, mis on siiski jäänud. ja ei maksa luua endale illusioone, et tulevikus panganduskriise rohkem ei tule. me peame vastu astuma sellele korraliku seadusandlusega olen teinud mõningad äh, omapoolsed lisaettepanekud äh, komisjoni ettepanekule. me peaksime eristama siis äh, kriisis olevat panka ja süsteemset kriisi. olen välja pakkunud süsteemse kriisi definitsiooni ja samuti välja pakkunud sekkumisvahendid ehk siis, et kuidas selle kriisiga toime tulla komisjon on äh, välja pakkunud äh, teatavad äh, niinimetatud Berliini vahendid, mille juurde tuleme hiljem tagasi, ma olen välja pakkunud avaliku sektori sekkumisvahendeid, kapitali süstimine, omandi osaline ülevõtmine või omandi täielik ülevõtmine. ja ma tahaksin öelda selle saali vasakpoolsele osale, et ma siinkohal ei tee sammukest lähemale sotsialismile, vaid ma tahaksin äh, panna paika, millal on riigi sekkumine kohane ja millal äh, ta ei ole. kui meil on äh, panganduskriis, kui see mõjutab riigi majandust, siis loomulikult avalikkus nõuab sekkumist ja mõnikord on sekkumine ainus võimalus, äh, kuidas äh, vähendada hirme, taastada usaldus ja usaldusväärsus. selline avaliku sekkumise kogemus on meil olnud äh, kõikides süsteemsetes kriisides, me peame seda sekkumist vältima nii kaua kui võimalik, aga kui selline olukord on juba tekkinud, siis tuleb tagada, et oleks olemas äh, korralik seadusandlus, mis ütleb, et ära tee seda, kui ei ole vaja. seadusandlus peab paika panema piirid, ütlema, millal on võimalik sekkuda ja millal ei ole võimalik sekkuda. mõnikord, kui me asju arutame, siis tekib selline valesti arusaam, et äh, kui me paneme paika avaliku äh, sektori sekkumise võimalused, et siis me nagu edendame seda sekkumist, aga tegelikult vastupidi, me paneme paika ka selged kriteeriumid olukordadeks, millal tuleb loobuda sekkumisest. mina olen lähtunud äh, nendest äh, põhimõtetest ja ka siin komisjonis äh, variraportööridega tahaksin seda teemat edasi arutada. mainisin Berliini et ähm, kohustustest vabastamise vahendil on äh, teatud eripärad, tal on äh, ennetav äh, mõju, aga süsteemse kriisi puhul võib see tuua kaasa probleeme, see võib tuua kaasa nii-öelda edasikandumisefekti turul me oleme juba alustanud neid arutelusid äh, variraportööridega ja arutanud, kuidas teha sellest vahendist veelgi usaldusväärsem ja kuidas seda paremini kasutada süsteemse kriisi korral. ma tahaksin äh, variraportööridega seda veel äh, tehnilisemal tasandil sügavamalt edasi arutada, aga võib-olla me peaksime paremini defineerima pankade äh, võlgu, mida oleks vaja siis äh, vabastada või millest oleks vaja panka vabastada. ma ei tea, mis siin kõige õigem lahendus oleks. Olle Schmidt vaatas mind nüüd väga üllatunult. aga igal juhul meil peaks äh, olema avatud lähenemine kohustustest vabastamise vahendile. me peame paika panema, millal seda mõttekas kasutada kriisilahendusmeetmena. Äh, president üritan nüüd lõpule jõuda. mis puudutab äh, kriisilahendus äh, rahastamist, siis see peaks toimima ex ante, mitte ex post kui on äh, nii-öelda tagantjärge fondide raha kogumine ette nähtud, siis seda raha lihtsalt ei ole. kui on süsteemne kriis ja rahastamine toimub ekspost, siis äh, eriti palju raha kokku korjata ei ole võimalik. see on täiesti illusoorne soov siis ja kui meil on ekspost äh, rahastamine, siis tekib olukord, et äh, hästi käitunud pangad hakkavad rahastama halvasti käitunud äh, panke. see on sama hea, kui me ütleksime, et head ettevõtted peaksid maksma halbade ettevõtete eest või kõik halvad parlamentäärid peaksid maksma heade parlamendiliikmete eest, nii et me ei saa niimoodi asjale läheneda ma ei viita siinkohal kellelegi. aga me peame siinkohal tõsiselt keskenduma eks ante rahastamisele, millesse kõik usuvad, sellepärast et muidu ei ole see asja väärt. ja lõpetuseks, proua Sinene, panin kirja ka selle, kuidas kasutada hoiuste tagamise skeemi. ja olen arvamusel, et liikmesriigid peaksid vabatahtlikult äh, otsustama, kuidas äh, laenata raha raskustes äh, olevatele teistele liikmesriikidele. igal juhul teema on keeruline, aga ma olen uhke, et saan sellega tegeleda. meil on olnud huvitavaid arutelusid variraportööridega. ootan ära teie arvamused äh, täna, kuulan neid huviga ja jään ära ootama ka edasisi kohtumisi. aitäh uh,! Thank you very much um.... ja suur tänu. Liisa ei ole siin. kas keegi võtab ametlikult sõna tema nimel? Olla, kas sina? ei, mitte mina räägin enda nimel. Liisa vabandab, ta ei saa kahjuks täna tulla. hästi, siis äh, variraportöörid. Wolf, palun. suur tänu. räägin siin saksa keeles kuna mul on siin äh, külalised äh, Austriast, Saksamaalt, endised kolleegid ülikoolist, nii et pange kõrvaklapid pähe, räägin saksa keeles. kui äh, keegi veel kahtles, et äh, see teema on äh, olulisim, millega me käsi, mida me käsitleme selle ametiajal, siis eile me kuulasime rahvusvahelise raamatupidamisstandardite nõukogu esimeest, kes mainis äh, neid äh, märke, mis pankade nõrgusest juba enne kriisi eksisteerisid. ja seetõttu on oluline tõesti selle teemaga edasi minna. samaaegselt äh, selle ettepanekuga esitas Euroopa Komisjon ka pangandusliitu puudutava ettepaneku, mis koosneb kolmest sambast, järelevalvest, äh, kriisilahendusfondist. käsitlesime ka neid teemasid ja ma arvan, et me ei peaks äh, nüüd ootama, kuni me pangandusliidu aruteludega seoses jõuame selle teema juurde, vaid peaksime kohe hakkama asja arutama. mainin teemasid äh, milles olen Gunnariga ühel meelel ja siis neid, kus võiks ehk midagi muuta. loomulikult äh, pangad ja investeerimisühingud äh, peaksid olema selle direktiivi kohaldamisalas, aga tekib küsimus, et äh, kuivõrd lähimuspõhimõttest lähtuvalt peaksid liikmesriigid paika panema kriisilahendus plaanide paikapanemisega, seda teeb üks asutus või mitmed. ja mul on hea meel, et Gunnar võttis siit äh, välja teatud äh, vahendid, aga mis puudutab investeerimisfonde, siis siin on tegemist lähimuspõhimõttega ja siin investeerimise valdkonnas äh, peavad äh, ettevõtted ise otsustama, kuivõrd nad äh, tahavad tegutseda piiriüleselt või mitte. mis puudutab nüüd kohustustest vabastamise vahendit, siis see on väga oluline kriisilahendusmeetmena, aga ennetav mõju äh, satub siis ohtu. ja kui me loome kohustustest äh, vabastamise vahendi, siis me peame tagama, et oleks ka piisavalt äh, investoreid. teised pangad me võime välistada. me ei saa kutsuda üles ühte panka investeerima teise panga riskantsetesse finantsvahenditesse, see ei vähendaks riski, vaid lihtsalt äh, paneks koorma kellegi teise õlule ja seda me ei soovi. nii et äh, tekib küsimus, et äh, kes võiks neid vahendeid rahastada, kas näiteks kindlustused. Nende eelis on see, et nad saavad riski jagada ära pikale ajale ja keerulises olukorras ei peaks nad äh, kohe kõike korvama. võib-olla saaksime kaasata ka pensionifondid. aga samas äh, on paha, kui pensionikassad äh, või pensionifondid peaksid siis oma klientidele ütlema, et investeerisime sellesse vahendisse ja nüüd kaotasime nii ja nii mitu protsenti nii et tuleb järele mõelda selle üle, kes oleks kõige parem investor. edasi pangandusvõlakirjad, mis kehtivad veel paar kuud, kuidas äh, nendega käituda? Gunnar ütleb, et äh, alla kuuekuulise tähtajaga võlakirjad tuleks välja jätta. Äh, komisjon leidis, et see peaks olema üks kuu, ma ei tea, kas kuus kuud on ähm, õige arv või mitte. kas me peame ekspertidega rääkima ja mõtlema veel selle üle järele? küsimus on ka selles, et kui suur peaks olema kohustustest vabastamise vahendi maht osad on rääkinud viiest protsendist äh, ja see puudutab siis äh, kõiki varasid, äh, mitte riski hinnatud varasid. ehk siis kattega varasid. nii et viis protsenti ütlevad osa, teised soovivad, et seda oleks rohkem. ja kui me nüüd omakapitali reeglitele lähenema ka ambitsioonikalt, siis me jõuame tõesti protsentideni, mis on, mis on väga ambitsioonikad äh, taolises finantsolukorras. ma olen arvamusel, et äh, pääste ja lahendusmeetmed äh, tuleks välja arendada mitte kogu pankade rühmale, vaid konkreetsele pangale sellepärast et äh, muidu me ei äh, lahenda järelevalvega seotud küsimusi. ja kus meil peaks olema kriisilahendusasutus, kas ta peaks olema seotud järelevalvega või ta peaks olema eraldi asutus, äh, kas ta peaks olema osa järelevalveasutusest, aga organisatoorselt ja juriidiliselt eraldi või mitte, need on küsimused ka, mis tuleks veel lahendada. ma olen Gunnariga nõus, kui ta ütleb, et äh, lisaks äh, kohustustest vabastamise vahendile peaksime kaaluma ka avaliku sektori äh, sekkumise võimalust. ajalugu on näidanud, et meil võib äh, järgmistel aastatel või viie aasta pärast tulla uus kriis ja finantsinstitutsioonid ei ole veel nii hästi varustatud erinevate vahenditega, et nad ei vajaks avaliku sektori abi. minu arvates on see oht päris suur ja seetõttu tuleks teha nii, nagu Gunnar ütles. ta omab ju kogemust äh, selles äh, valdkonnas. ta oli Rootsis ähm, juhtival kohal, kui seal pangandussektor kokku kukkus, nii et ta teab, millest ta räägib. edasi. nii äh, hoiuste tagamise skeem kui ka kriisilahendusfond peavad olema paika pandud juba ex ante ehk eelnevalt. tagantjärgi ei kogu raha kokku ja siinkohal on oluline, et äh, meil oleks äh, pandud äh, sellised rahastamised paika ühtsetest reeglitest lähtuvalt. praegu käsitletakse olukorda erinevalt, tähendab riigiti kasutatakse kogutud rahalisi vahendeid erinevalt ka sissemaksemäärad äh, on erinevad ja see kõik tuleb meil äh, ühtlustada, sellepärast et muidu äh, krediidiasutused ei tegutse võrdsetel tingimustel. Gunnaril on olnud juba väljakad, väga viljakad arutelud variraportööridega ja ma olen kindel, et me jõuame mõistlikule kompromissile, aitäh! Philippe next one, next. suur tänu, järgmisena on sõna palunud Philip. tänan, esinejana Gunnar, sa ajasid meid vihale, sest kui sa ütlesid, et on äh, laialapõhjaline kokkulepe, et me ei peaks sotsialiseerima äh, kahjumisi äh,, kahjusid ja erastama äh, kasumit. ta ütlesid, et Rahvapartei ja teised on sellega nõus, aga te ei maininud rohelisi. Gunnari vastus, see jäi nagu ridade vahele. ja sa ei maininud ka Iirimaad, tuli kommentaar saalist ja tõsiselt asja juurde tagasi tulles. Äh, ma kommenteerin äh, teie raporteid, sest me oleme kommenteerinud juba komisjoni raporteid ja ma ei taha korrutada. nüüd kohustustest vabastamise vahendid. ma nõustun sinuga, et see vahend peab olema kasutamiskõlbulik äh, ja ma ei mõistnud päris sinu kavatsusest aru, mida sa ütlesid. ma avaldan sulle tunnustust selle minikuulamise ka seoses, see oli üks viljakamaid arutelusid, mis meil on toimunud majanduskomisjonis, see oli õige lähenemine. meil on vaja äh, selliseid võlanõudeid, mis on tõesti äh, kõlbulikud kohustustest vabastamisel ja selles ottes, mõttes me peame piiritlema, kellele see kohaldub ja mitte ja me teame, et põhiliseks takistuseks on võimalik dominoefekti tekkimine ja äh, seda me ei saa äh, rakendada nendele krediidiasutustele, mis on tegelikult kaasa ainult süsteemse kriisi süvenemisele ja seetõttu me peame arutama, kellele sellist vahendit anda ja kellel mitte. ja kui me takistame sellistel asutustel äh, selliste äh, bail-in äh, võlakirja puhul kohustust vabastamist, nad võivad äh, seda teisiti korraldada, teisel ja kolmandal tasandil läbi tuletisinstrumentide ja see ei ole meile vastuvõetav ja kui pangal ei ole võimalik äh, hoida teise panga seda bail-in äh, võlakirja, siis äh, see tuleks keelustada. teiseks, kui me räägime avaliku sektori sekkumisvahenditest, ma nõustun sinuga, et see on lõpuks see turvavõrk, mida me hakkame kasutama ja selle kohta tuleks ka midagi öelda. ma lisaksin paar kommentaari. minu jaoks see tähendab peaaegu sama kui massihävitusrelvad selles mõttes, et see on nagu tuumarelv, mis meie kasutada on, äh, mida on soovitav mitte kasutada, kuid vaenlasel peab olema selge äh, arusaam, millal sa kavatsed seda kasutada. seega tähendab, et automaatset äh, kasutamist ei saa lubada. panga juht võib kasutada seda vahendit käitumise mõjutamiseks Äh, ja see ei saa olla prognoositav. prognoositav on see, et tegemist on nõndanimetatud tuumarelvaga, mis tähendab seda, et see hävitab aktsionärid ja võlakirjaomanikud. me ei saa kasutada riigi sekkumist äh, selleks, et päästa äh, teisi võlakirja omanikke ja tingimused Äh, millisel juhul riik sekkub, ei peaks eelnevalt olla liiga selgelt äh, määratletud. Äh, sa oled kustutanud need sätted, mis ütleb, kui maksevõime taastamise kava ei sobi pangale, siis me peame vastupidi tegutsema, et pank sobiks sellele kavale. kriisilahendusasutus koos järelevalveasutusega, mis iganes kombinatsioonis, peaksid kohandama panka sellistes sellisesse vormi, et seda oleks võimalik rakendada ma ei nõustu sellega, kui me ütleme, et äh, meil on selliseid krediidiasutusi, mille puhul ei ole võimalik äh, kriisilahendusvahendeid kasutada. Äh, sa oled natukene vähendanud ka stressitesti kohaldamisala. meie soov on, et neid teste oleks võimalik laialdaselt kasutada. ma tean, et väga raske on kavandada tegevust süsteemsete riskide ajaks, kuid siiski võib vähendada pankade ähm, riskipositsiooni süsteemsete riskide puhul, äh, võib vähendada äh, institutsioonisisest seoste äh, tugevust, kuid see on nüüd jällegi ist, äh, asutuse enda otsustada kriisilahendusasutus ja järelevalveasutus, kus nad asuvad, kas ühe sama katuse all või mitte, äh, kuidas nad hakkavad töötama, äh, mina olen avatud meile ka selles küsimuses, mina aga soovin, et nad töötaksid tõhusalt, et nad toimiksid ja teiseks, ja kui meie peame sekkuma mingi probleemi lahendusse, siis ma ei tahaks, et tekiks liiga palju äh, selliseid arutelupunkte, ma tahan, et juhtkond langetaks otsused see on minu äh, põhimõte, Wolf ütles ja ma nõustun sellega, et me peame täiendama äh, ähm, kontsernile suunatud äh, kriisilahenduskavasid ka nende tütarasutustele ja me peaks välistama hoiuste tagamise skeemi kriisilahendusse kaasamisest ja ma nõustun ka sellega, et need kriisilahendusfondid tuleks eelnevalt rahastada ja nüüd ma tuleksin Pangandusliidu küsimuse juurde. kui me paneme kokku sellise ühtse järelevalvemehhanismi Euroopa pankade jaoks, samas kui meil puudub ühtne kriisilahendus ja hoiuste tagamise skeem, äh, siis me loome süsteemi, mis ei toimi Äh, nii nagu kapitalinõuete neljanda direktiivi puhul. Äh, ja ma ei mõista, miks me peaksime ootama veel uusi tekste, meil on juba tekst laual meie ees ja meil on nüüd võimalus tegutseda õigesti. ja ma arvan, et me peaksime haarama sellest võimalusest ja rõhutama vajadust mitte ainult selle järele, et meil on vaja luua äh, kriisilahendusasutuste süsteem ja hoiuste tagamise süsteem, vaid see, et kõik, kes soovivad selles osaleda, äh, peaksid toetama nii-öelda integreeritud kriisilahendusfondi ja hoiuste tagamise skeemi. vastasel juhul see äh, süsteem ei toimi. ja äh, lõpetaksin võib-olla filosoofilisemas vaimus, et ta ütlesid, et me me kaldume arvama, et me oleme kindlad selles, mida me mõtleme poliitikutena ja sa väga avameelselt väitsid, et ta ei, sa ei ole päris kindel. ma nõustun sinuga, et me ei peaks äh, tegutsema äh, viisil, mis jätab mulje, et me oleme täppisteadlased, teame täpselt, mida teeme. minu mure on, et äh, millal me peaksime loobuma tegutsemisest. poliitiliste otsuste langetamine ja ärialaste otsuste langetamine ei kuulu täppisteaduste valdkonda ja kui me peame otsustama, mis hakkab sisalduma selles seadusandlikus aktis või teistes seadusandlikes, võime me teha ka vigu. kuid samas on selge, et üks valikuvõimalusi on praeguse süsteemi mittemuutmine, millel on omad tagajärjed. seega minu arvates me peaksime kaaluma ka võimalust, et me ei midagi ette ei võta. ja samas, kui me muudame süsteemi ülesehitust ja parameetreid, Äh, oleme teinud vigu ja me peame tunnistama, et äh, me ei ole täppisteadlased ja ei tea täpselt, kuidas see süsteem hakkab toimima. kuid seda ei saa kasutada vabandusena tegevusetusele, sest tegevusetus ja äh, vastavate regulatiivaktide puudumine viiski meid sellisesse olukorda ma ei välista, et paari aasta pärast tekib uus süsteemne kriis, kuid me peame juba praegu mõtlema, kuidas seda ennetada. suur tänu ja nüüd Viki. suur tänu ja suur tänu raportööri ja variraportööride eest tehtud töö eest. põhimõtteliselt me üritame Äh, murda seda tsükleid, kus pangad muudkui äh, annavad laenu, laenu, laenu ja maksumaksjad peavad neid muudkui päästma, päästma, päästma. ma nõustun teiega, kui te ütlete, et me peame äh, kokku leppima ühtsetes eeskirjades nii kiiresti kui võimalik, kuid need peavad olema head, ühtsed, ühised eeskirjad ja võib-olla teile pakub huvi ka osaleda nendes kolmepoolsetes aruteludes, mis toimuvad meil sel teemal ma ei kujuta ette, et ähm, üleöö saab parlamendiliige sada kuuskümmend lehekülge uut teksti, mille üle ta peab järgmisel päeval läbirääkimisi alustama. me praegu arutame väga tõsiseid küsimusi ja me tegutseme äh, rühmana väga hea, kuid meil on ka oma professionaalsed nõuded ja me ei pea mitte ainult ajakavast kinni, vaid me peame ka kvaliteetset tööd tegema Äh, äh, aspektid, milles ma olen sinuga ühel meel, et see erihalduri osa, et et kui äh, olemasolev juhtkond ei suuda juhtida panka, siis tuleks see anda erihalduri, erijuhi äh, kätte. ja et äh, see peaks olema juba kriisilahendusfaasis. planeerimine äh,, planeerimine peab hõlmama kõiki pankasid ja arvestades seda, et liikmesriikidel on võimalik nüüd öelda, et väikepankadel ei ole vaja koostada oma kriisilahenduskavasid ja kui me mõtleme nüüd kriisi õppetundidele, siis mõnedes riikides just väikepangad andsid tõuke süsteemse riski tekkimisele. Äh, väikepankadel võib olla, võib olla see kord äh, mitte nii range kuid me ei taha luua sellist olukorda, et teatud pangad ei ole kohustatud selliseid kriisilahendusstsenaariume äh, koostama. ma nõustun sinuga selles, et, et ka panga asukohariigi asutustel peab olema teatud volitused, et äh, see ei piirduks ainult kontserni tasandil äh, kriisilahenduskavade koostamisega nüüd see äh, kohustusest vabastamise vahend, bail-in vahend, millisel määral seda kasutada, see on äärmiselt keeruline küsimus. ja meie viimasel kolmepoolsel kohtumisel äh, äh komisjon pidas meile pika loengu, et me ei peaks äh, nõutama kapitali äh,, kapitali suurendamist pankadelt liigsel määral. me peame mõistma, et, et äh, sellega kaasnevad protsüklilised probleemid, et kui me nõuame kapitali suurendamist, eh, suuremaid bail-in-vahendeid nendel rasketel aegadel, siis me peame siiski mõtlema ka teatud sellele järk-järgulisele lähenemine. ma arvan, et päris hea mõte on see, et peaks looma eraldi kategooria pankade kapitalile ja võlakirjadele, mille puhul võib kasutada seda bail-in vahendeid et see mõju ei laieneks teistele pankadele. see, nagu sa ütlesid, kes hakkab siis seda bail-in vahendit ka kasutama, kas pensionifondid, kindlustusühingud ja mida see nende jaoks tähendab? isegi äh, kui see äh, rahastamisinstrument ei kuulu pangale, vaid kuulub teistele, saavad seal olema nii majanduslikud kui poliitilised tagajärjed. ja ausalt öeldes, kui mina oleks suur kindlustusühing, siis mulle tegelikult meeldiks, et oleks eraldi kategooria nendest võlakirjadest, mida ainult mina saan osta. sest äh, neid ostjaid on väga vähe räägitakse, räägitakse viiest protsendist pankade varadest ainult. seega ma ei ole veel päris kindel sellest, et me pakume välja sellise eraldi tranši laenudele, äh, mille puhul teatud investorid saavad seda bail-in vahendeid kasutada ja me peaksime ära kuulama ka teiste arvamuse, kes on öelnud, et me peaksime seda bail-in vahendi kasutamisala hoidma nii laia nagu võimalik. näiteks absoluutselt vastuvõetamata on see, kui äh, avalikkus äh, peab äh, rohkem raha välja käima näiteks selles äh, Šoti panga RBS väljaostmiseks, päästmiseks, aga allutatud laenu äh, piiratakse. seega me peame piiritlema, millisel juhul seda vahendit võib kasutada ja mitte, seega see õige ajahetk ja määramine on üsna keeruline ma nõustun äh, ka sellega, et teinekord peab avalik sektor sekkuma, kuid see peaks olema tõesti viimases hädas selleks, et aega juurde saada, parandada likviidsust, kuid see ei peaks päädima pikaajalise omandisuhtega. hoiuste tagamise skeem ma mõistan, et kui see on juba eelnevalt rahastatud, siis hoiuste tagamiste süsteem võib olla väga kasulik, eriti väike, väikepankade puhul riikides. kuid me ei peaks ainult piirduma nende tagamise skeemide ühtlustamisega. riikides, kus need skeemid ei ole eelrahastatud, kaotavad nad mõtte kui võlg ei ole tegelik äh, võlg, sest riik, kes on emiteerinud selle võlakirja, see on Rootsi mudel, äh, äh, võib selle maha kanda ja pank ei pea vastavat kapitali selle katteks hoidma. ja see muudab ka tema likviidsussuhtarved. see on mõttetu ja ei aita kaitsta hoiustajaid. Äh, on teatud küsimus seoses hoiustajate õigustega, äh, hoiustajate eelistuspõhimõte, äh, kus pangad annavad eelistuse oma hoiustajatele panga pankrotistumise puhul näiteks Austraalia, Ameerika ja Hiina pankades teie enda äh, hoiustajad saavad Äh, ennem selle päästepaketi kui need äh, Euroopa ettevõtted, kes võib-olla on ka ärilistes suhetes selle panga filiaaliga. kuid samas me peaksime mõtlema ka võrdsete võimaluste loomisele äh, ja siis riigipõhisele lähenemisele hoiuste tagamise skeemis. teine tundlik küsimus vahendus volitused, mis on antud ja see on ka üks väitluse teemasid kapitalinõuete äh, direktiivi puhul. Äh, millised saavad olema pangandusjärelevalveasutuste volitused ja ülesanded ja see on ka üks poliitiliselt tundlikke küsimusi. seega tööd on veel väga palju ja me teeme tihedat koostööd, et kuidagi need küsimused ka lahenduse leiaksid. Right uh.... Äh niisiis, Nicolas Šuntist ei ole kohal. mul on sõnavõtjate nimekiri, kontrollin üles. Peter Seaman, Olli Schmidt, anybody else? kas keegi veel soovib võtta sõna? ma tean, et komisjon soovib ja kui aega selleks jääb, siis kas saab, kuid me anname eelistuse kõigepealt komisjoni liikmetele. ole, kas sa oled valmis? jah, palun. Äh, kõnelejal puudub mikrofon tänan paar üldist laadi kommentaari, kui lubate. Äh, et äh, kuidagi kommenteerida Gunnari tehtud tööd. ma ei lasku detailidesse, need on üldisemad kommentaarid. selles raporti eelnõus äh, sisaldub mitmeid häid punkte, näiteks vajadus kehtestada täpsed meetmed, mis määratlevad avaliku sektori sekkumise hetked kuid ähm, mulle teeb natuke muret Gunnari seisukoht. Eh, tema ettepanek võiks tähendada, et seos riigi ja pangandussektori vahel muutub veelgi tugevamaks võrreldes möödanikuga. kui te mäletate, eh, kriisiaegadel osutusid sellised suhted, seosed ohtlikeks. kui riik ja pank hakkasid nagu negatiivse spiraali eh, üksteist alla tirima ja kogu see äh, arutelu Pangandusliidu teemal äh, ongi keskendunud sellele, kuidas äh, kõrvaldada sellised seosed. Gunnari valik on aga tugevdada seda seost ja see võib tekitada täiendavaid probleeme. ta samuti väidab, et on vaja kasutada pikaajalisi riigipoolseid vahendeid, nagu näiteks neid bail-in vahendeid, kuid bail-in vahendeid, kohustusest vabastamise vahendeid tuleb kasutada suure ettevaatusega. samuti rääkis ta kriisi lahendamise vahenditest, kuidas need peaksid äh, olema integreeritud eelarvesse ja samas ütleb, et äh, liikmesriigid ise otsustavad, kuidas kasutada neid. kuid ka riikide puhul äh, tuleb määratleda täpsed reeglid me ei tohi naiivselt suhtuda sellesse küsimusse, me peame silmas pidama ka suuremat pilti ja mulle tundub, et mõningates oma ettepanekutes sa lähed liiga kaugele äh, rollide kirjeldamisel. mina leian, et me peaksime võib-olla teistmoodi lähenema, äh, vaatama, kuidas mujal äh, toimitakse, näiteks USA-s ja kui me heidame pilgu USA poole, siis me näeme, et meie süsteemi ja Euroopa süsteemi vahel on põhimõtteline erinevus. Äh, ameeriklased on tegutsenud palju otsustuskindlamalt võrreldes Euroopaga äh, äh, pankade küsimustes. meie Äh, kaldume üle kandma pangandusprobleemid maksumaksjale ja riigile. USA on aga asjale lähenenud teistmoodi. Nad on otsustanud äh, iga pangaga eraldi läbi rääkida ja kahe tuhande kaheksandal aastal umbes üheksakümmend palk, äh, panka suleti, kuid sellest ei tekkinud maksumaksjale mingit kulu ja tundub, et nende pangandussüsteem on praegu paremas olukorras kui Euroopa pangandussüsteem. loomulikult taolistes aruteludes võib takerduda üksikasjadesse, kuid meie arvates on oluline näha seda üldist pilti, see on tõesti oluline. ja samuti, Gunnar, ma tervitan seda, et sa oled hakanud tasapisi üle võtma ka sotsialistlikke ideid, näiteks riigi kaasamine ja millal me jõuame selleni, et esimesel mail me koos läheme demonstratsioonile Right, uh, thank you much. tänan, aga mina olen ennast pannud kirja kõnelejate nimekirja, võtan nüüd sõna. Gunnari äh, töös on väga palju huvitavaid aspekte ja väga paljud äh, aspektid liiguvad ka õiges suunas ja ma nõustun ka äh, laias laastus sellega, mida ütlesid Wolf ja Viki kui me räägime seda bail-in vahendi kasutamisest ja ma jagan neid murepunkte, mida on täna mainitud, mulle tundub, et me oleme otsustanud äh, muuta kindlustusühingud pankade kindlustajateks ühel või teisel viisil. Viki viitas siin kapitalinõuete direktiividele äh, ja ma kardan, et see ähm, solvency probleem samuti äh, võib tekkida probleemiks ja ähm, Wolfkill väites, et kindlustusühingud võtavad võtta riski pikaks perioodiks ähm,, kui me muudame seadusandlust. ja ma toetan teid äh,, teie muudatusettepanekut kolmkümmend üks, kuid ma leian, et selle saavutamine saab olema väga raske ja ma ei ole sugugi veendunud et on tehtud, et ettepanekud, mis on tehtud seoses väikese ähm, preemiatasuga äh, meilivahendite puhul. Te ütlete, et äh, kui on tegemist üks üksikjuhtum äh, ja meilivahendeid kasutatakse üle-euroopaliselt äh,, see on hoopis teine olukord võrreldes sellega, kui üks pank satub äh, pankrotti ja see tõttu võib kriis levida ka kindlustusvaldkonda, kui kindlustusühingutes on hoiul viis protsenti pankade varadest. ma kuulsin ka, mida te ütlesite, et järgmine kriis ei ole sarnane praeguse kriisiga. seega äh, uue kriisi puhul kasutatav lähenemine võib olla erinev, kuid see ei välista seda, et me võiksime läbi mõelda, ähm, milliseid menetlusi kasutada võimalike tulevaste sündmuste puhul. Äh, need äh, menetlused peaksid olema piisavalt paindlikud, et nad saaksid äh, toimida ka ettenägematutel oludel ja seetõttu ma ei mõista, miks sa oled kustutanud selle sätte, mis rääkis sellest, mida Euroopa pangandusasutus saaks oma poolt teha äh, ja ma viitan siin muudatusettepaneku nelikümmend kuus ja tehnilistele standarditele. Äh, ma jagan muret ka nende omandiõiguse küsimuste pärast. kui me mõtleme aktsionäridele ja kapitalile kas peaks olema kapitali käivitusmehhanism või likviidsuskäivitusmehhanism. kõik need likviidsuse käivitustega äh, tegurid seostuvad jälle äh, kapitalinõuete direktiiviga neli ja need on väga tundlikud küsimused. ma loodan, et tulevikus on meie positsioon parem sest eile näiteks rahvusvahelise raamatupidamise standardite juhataja ütles, et pankadel praktiliselt puudub kapital ja väga raske on nüüd teha vahet sellel, mis, mida me nimetame kapitalikriisiks ja likviidsuskriisis. kui puudub kapital, tekib likviidsuskriis. me peame seda põhjalikumalt läbi mõtlema, kuid ma ei ole päris kindel, et on õige kustutada need likviidsuskäivitustegurid, kuid ma jagan teie äh, muret seoses need omandiõigusega kui lõpuks õnnestub tõestada, et see äh, sündmus ei olnud seotud mitte kapitaliga äh,. kui me võtame ajaloos tagasi, siis paljud võivad öelda, et tegemist ei olnud likviidsuskriis, vaid äh, mõlemad kriisivormid. nagu ma ütlesin, kapitalikriis tekitab likviidsuskriisi, sellega ma praegu piirduksin, äh, sest äh, raportöör on olnud piisavalt äh, põhjalik koos variraportööride kommentaaridega. järgmisena Peter Siimann Äh, ja suur tänu, esinejana. ja suur tänu Gunnar Höökmarkile selle huvitava raporti eest. räägin siinkohal ainult enda nimel. Elisa Ferreiraga ma ei ole siin äh, kokku leppinud, aga räägin kõigepealt äh, oma mõtetest. tervitatav on see, et äh, siin äh, raportis ei segata kokku erinevaid äh, vahendeid, et me eristame siin hoiuste tagamise skeemi ja kriisilahendusfondi, aga meie lõppeesmärgiks on lõpetada see nõiaring, et riigi vahenditega rahastatakse halbu panku, siis äh, kui silmas pidada konkreetselt seda eesmärki, siis äh, Gunnari poolt mainitud äh, garantiid, osalemine ja kapitalisüstid on minu arvates asjad, mida me peaksime vaatama kriitiliselt. põhitähelepanu tuleks pöörata sellele, et hoiuste tagamise skeem ja kriisilahendusfondid oleksid äh, piisavalt äh, varustatud niimoodi, et riiklik sekkumine kujuneks äh, nii väikseks kui võimalik. tahaksin lisaks sellele viidata veel kord ka sellele, et ähm, hoiuste tagamise skeemi maht äh, ei ole piisavalt äh, suur, üks koma viis protsenti kaetud hoiustest on see ja sinu raport, Gunnar, näeb ette, et hoiuste tagamise skeemi maht äh, peaks ähm, olema suurem. ja siis meil tekib äh, vajadus kriisilahendusfondi järgi, mis oleks ka mahukam. praegu on siin üks koma null protsenti kaetud hoiustest kaasatud, see oleks ainult äh, seitsekümmend kaheksa miljardit ja see tähendaks seda, et kogu Euroopa kriisilahendusfondi raha ei päästaks ühtegi suurt äh, panka, Dexia puhulgi oleks üheksakümmend, kuuskümmend üheksa miljardit, nii et äh, kui meil on äh, hoiuste tagamise skeem, mis ka parlamendi arvates ei ole piisavalt äh, rahastatud, siis ähm, kriisilahendusfond nüüd äh, liigub äh, samas äh, suunas, et ka see ei ole piisavalt rahastatud, aga meie peaksime püüdlema selle poole, et me paneksime paika piisavalt rahastatud fondi. tänan ja Olle! Thank you, madam chair uh.... uh aitäh! härra Schmidt ütleb, et vahelduse mõttes räägib ta emakeeles. Äh, sellepärast et äh, raportöör on ka juhtumisi rootslane. nii et, et palun pange kõrvaklapid pähe. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada Kunka-, Gunnarit väga huvitava ja hea raporti eest. ma arvan, et sa oled tõesti juhtinud tähelepanu reale olulistele küsimustele, millega tuleb tegeleda ja sa oled samuti tunnistanud, et on olemas selliseid halle tsoone ja probleeme minu arvates on väga oluline, et me sellega arvestame, nii et, et ma arvan, et sinu lähenemine on olnud väga tagasihoidlik ja ma tänan sind selle eest. Äh, Ole Ludvigsen rääkis äh, juba üsna irooniliselt, äh, võib-olla teised ei saanud sellest aru, aga ta viitas Rootsi sisepoliitikale. meil vasak- ja parempoolsed lihtsalt ründavadki niimoodi üksteist pidevalt paar nädalat tagasi toimus meil suurepärane kuulamine ning Äh, Paul Lundgren, kes seal kohal oli, oli minister, kes antud valdkonna eest vastutas tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel. Gunnar ja Ol-, äh, mina olime tollal parlamendiliikmed Rootsis ja see ei olnud just eriti meeldiv aeg, aga Paul Lundgren oli just nimelt see, kes äh, suutis lahendada väga keerulise olukorra nii et, et ärgem unustagem, et toonane olukord tõesti oli väga oluline, oluline tegemist oli äh, Wallenbergi pangaga, mis on üks Rootsi kõige olulisemaid pankasid ja see pank oli raskustes. Äh, panga esindajad olid ministeeriumi ukse taga, tekkis äh, oht, et pank läheb pankrotti, seda siiski ei juhtunud ja seda kõike tänu Lundgrenile Lundgren juhtis sellele tähelepanu korduvalt, ta nimelt viitas korduvalt Rootsi võlaametile ning ütles korduvalt, et mitte kunagi ei tohi öelda, et pankasid riigi rahaga äh, raskustest välja ei aidata. seda võimalust ei tohi kunagi välistada ja sellele, sellele viitas Gunnar ja ole irooniliselt oli temaga nõus nii et, et me peaksime olema avatud sellise võimaluse suhtes, sest et äh, ka selline stsenaarium on võimalik. kui nüüd rääkida, Gunnar, sinu muudatusettepanekutest, näiteks äh, muudatus nelikümmend, kus sa kõneled süsteemsetest riskidest, siis minu arvates see on tõesti natukene selline hall ala ja paljud kolleegid sellele ka viitasid. kuidas me otsustame? Äh, olu-, kuidas me seda olukorda hindame, kuidas me hindame sellist stsenaariumit äh, sest see on just nimelt üks keeruline olukord, millega me võime silmitsi seista. Äh, see asi on siis nii-öelda faktiliselt keeruline, aga see on keeruline ka poliitilisest aspektist. Äh, väga raske on siin lahendust leida ning äh, Gunnar, mul on veel üks oluline küsimus, millal teie arvates on oht, et probleemid hakkavad lebi, levima, sest et sellest me oleme ka kõnelnud ma tean, et äh, USA-s on seda probleemi lahendatud teistmoodi, aga USA on ka föderaalriik, seega on neil teistsugused võimalused kriisi lahendamiseks kui Euroopa Liidul. lõpetuseks tahaksin öelda järgmist. Äh, mina tegelen äh, investorite hüvitamise skeemi direktiiviga ja mingil määral tegelen ka hoiuste tagamise skeemiga, mis on äh, härra Siimoni pädevuses. Äh, me kõik oleme nõus, et meil on vaja eelnevalt meetmed paika panna aga te kõnelesite siin riiklikest süsteemidest, et need on äh, siseriiklikud ja jäävad sellisteks ja me ei peaks tegema mitte midagi sellist, et maksumaksjaid ohtu seadma. kui ma õigesti aru sain, siis, siis see oli teie jutu mõte. aga mõningad sellistel juhtudel, kui äh, kõik on täielikult pea peale keeratud, kas teile ei tundu siis, et mingil hetkel võiks siin kasutada siiski Euroopa Liidu solidaarsusmehhanismi? Äh, investorite kaitseskeemiga me ju üritame seda teha, me räägime siin eelnevast rahastamisest, hoolitsemaks selle eest, et kõik riigid saavutaksid eesmärgid ning viie aasta pärast on meil endiselt kohustus laenata raha, kui teine riik seda nõuab, mitte tingimata kümme protsenti, nagu tollal välja pakuti, pigem viis protsenti. niisiis, selle küsimuse tahtsingi sulle, Gunnar, esitada. kas sulle ei tundu, et meil oleks siiski vaja äh, ka mingit solidaarsusmehhanismi Euroopa tasandil? tuletaksin sulle meelde, et tänases äh, Rootsi ajakirjanduses on artikkel George Sorose kohta, ja Soros ütleb, et Euroopa Liit peaks tulema tagasi solidaarsuspõhimõtte juurde, et on ülim aeg, et Euroopa riigid hakkaksid jälle mõtlema solidaarsusele. ma arvan, et sellistel rasketel aegadel on see väga oluline, me ei saa lihtsalt istuda oma koduriikides, oma eh, erinevate võimalustega ja öelda, et no kuulge, meie raha on meie raha ja meie ei kavatse teisi selle rahaga aidata me ei kavatse süüdlasi ja patuseid aidata, nemad peavad oma pattude eest maksma aga mis siis, kui patused aru ei saa, et nad on patused ja kisuvad kõik teised endaga kuristikku kaasa? võib-olla sellistes olukordades oleks siiski hea üles näidata solidaarsust ning aidata üksteist hädast välja, aidata meil kõigil sellest raskest olukorrast välja pääseda, nii et, et see oleks küsimus. nii et, et kas sulle ei tundu, et sinu ettepaneku juures saaksime seda kaaluda, aitäh! aitäh ja komisjonil on nüüd aega sõna võtta. Gunnar, kas sa soovid komisjoni seisukohta ära kuulata? jah, palun Good morning everybody! tere hommikust ning äh, suur aitäh selle eest, et äh, andsite mulle sõna. nagu paljud äh, siin saalis istujad, tahaksin kõigepealt tänada Gunnarit raporti eest. meil on juba toimunud väga lühikene mõttevahetus ja ma ootan, arvan, et paljud seisavad veel ees. meil on komme Äh, raportööriga selles, sellel teemal tihedat koostööd teha ja ma olen nõus, äh, millega ütles, sellega, mida ütles Wolf Klints, et see on tõesti üks kõige olulisemaid teemasid ning äh, mm, tegu, tegu on justkui veetorudega, me saame aru, et nad on olulised siis, kui nad katki lähevad ja ka kriisi ajal äh, me siis saame aru, äh, kuivõrd oluline on, et meil on olemas äh, mingid kaitsemeetmed. tahaksin rõhutada kahte asja kohe. kõigepealt on väga positiivne see, et raportöör ja kõik siin teised kõnelejad on pannud rõhuasetuse just eelnevale rahastamisele, meie oleme ka sellise lähenemisega nõus ning mitu kõnelejat viitasid ka sellele, et komisjon Äh, võib-olla on kulutanud äh, selle ettepaneku peale natukene rohkem aega, kui neile äh, oleks meeldinud, aga nüüd on see ettepanek olemas ja me peame kiirendatud korras sellega tegelema. tahaksin teile äh, äh, tahaksin kõnelda ka nendest valdkondadest, kus meil võivad tekkida probleemid äh, Äh, ma olen täiesti kindel, et kõigis äh, nendes valdkondades arutelud jätkuvad ja ka üks valdkond, äh, mis meie jaoks kõige olulisemaks on, on on need nõuded, mis on seotud saneerimis- ja kriisilahenduskavadega. me leiame, et need nõuded, neid nõudeid ei tuleks kohe kindlasti vähendada ning me leiame, et kõik ennetavad meetmed ja sekkumisvolitused äh, peaksid alles jääma. kui meie oma ettepaneku esitasime, siis me ütlesime, et see ettepanek koosneb kolmest osast. Äh, need kolm osa on saneerimis- ja kriisilahenduskavad, varane sekkumine ja siis ka kriisilahendusvahendid, sealhulgas siis ka kohustustest vabastamise vahend nii et, et äh, see on väga oluline osa ja ma arvan, et see võib ja võtame näiteks selle erihalduri küsimuse. meie ettepanekus on ette nähtud, et erihaldurit äh, võib äh, kasutada mis tahes etapis, isegi varase sekkumise etapis sellepärast, et on terve rida riike, kus juba praegu selline mehhanism on olemas ja nad on seda igati edukalt kasutanud nii et, et äh, see võimalus peab jääma. nii et, et see on üks pool, äh, valdkond, kus meil võib tekkida probleeme ja nüüd teine ja kolmas, äh, kui me räägime kriisilahendusvahenditest, näiteks kohustustest vabastamise vahendist, siis nii raportist kui ka siin sõnavõttudest jäeti mulle mulje, et tahetakse see kohustusest vabastamise vahend toimima panna. härra Höökmark ütles, et see on suurepärane idee ja me peame tõesti hoolitsema, et see toimiks ja see on tõesti väga keeruline protsess ja just äh, komisjon seetõttu ongi ulatust väga palju laiendanud. selline lai lähenemine hoolitseb selle eest, et äh, kui meil seda vahendeid vaja on, siis on see ka olemas, sellepärast et sellise laiema ulatuse korral on äh, kohustustest vabastamise vahendi kasutamise võimalused palju suuremad. teiseks nende vahendite laiendamine, härra Hokmark ähm, Äh, rääkis väga hästi sellest, mida tema oma raportis on välja pakkunud. Äh, meie suhtume sellesse ettepanekusse üsna soosivalt tingimusele, et see on väga hästi äh, raamitud ja mida ma selle all silmas pean me suhtume sellesse soosivalt, sellepärast et see tagab õiguskindluse. siin keegi eelkõnelejatest ütles, et et kui me peame midagi kasutama, siis on parem, kui on olemas ka reeglid, kuidas seda kasutada, mitte et me hakkame midagi ilma reegliteta kasutama. sellega ma olen täiesti nõus, see on samm õiguskindluse suunas, aga samas me peame panema paika ka kaitsemeetmed me peame hoolitsema selle eest, et neid vahendeid kasutatakse tõesti ainult äärmuslikel juhtudel, kui kõik teised vahendid on ammendatud. ning teiseks neid vahendeid kasutades ei tohiks suurendada seda võlga, mida hakatakse avaliku sektori poolt rahastama, sest selline oht on olemas. meie ettepaneku eesmärk oli just hoolitseda selle eest, et me lõhume selle seose pankade ja riikide vahel ja me ei tohiks äh, astuda samme, mis seda, e-, mis sellele eesmärgile vastu töötavad. Äh, olukord on meie jaoks väga selge ja äh, ma panin ka tähele, et põhjenduspunktide osand, osas tõesti üritatakse kõiki asju väga selgeks teha ja ma arvan, et võib-olla võiks seda teha ka raporti põhipunktides, äh, võiks nad viia rohkem vastavusse põhjenduspunktidega. üks asi, mida tahaksin rõhutada ja sellele juhtis tähelepanu ka Philippe Lambert, nimelt status quo. me oleme olukorras, kust me tahame välja pääseda. sellepärast, et praegune olukord on olukord, Äh, kus meil äh, mingit erilist raamistikku ei ole, meil ei ole eriti raha, et riik saaks sekkuda, meil ei ole kindlaid reegleid ning me tahaksime sellise olukorra selja taha jätta. ning veel üks asi Äh, äh, sellel nädalavahetusel toimusid G kahekümne kohtumised ja äh, ärgem unustagem, et kõik need sekkumisvahendid tulenevad just nimelt G kahekümne ettekirjutustest ja me oleme neid üritanud järgida, kui me rääkisime, tegelesime kapitalinõuete direktiiviga. Ähm, me tõesti peame arvestama sellega, et kõik, mis me siin kirja paneme, on kooskõlas otsustega G kahekümne ringis nii et, et lõpetuseks tahaksin veel kord tänada raportööri ja variraportööri ning äh, ootan siis äh, koostööd teiega ja loodame, et suudame seda teha nii kiiresti ja kvaliteetselt kui vähegi võimalik, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna raportöör. aitäh, aitäh kõigi nende heade mõtete eest kõikidelt fraktsioonidelt, Philipp on juba lahkunud, aga tahtsin talle kinnitada, et mulle meeldivad kõik rohelised ja samuti kõik teised värvid, punased, äh, sinised, ka Iirimaa roheline saar. niisiis, me kõigepealt olen vägagi nõus sellega, mida komisjon praegu just ütles, õiguskindlus on väga oluline ja seda kahel põhjusel. õiguskindlus ähm, annab aluse tegutseda siis, kui äh, tegutsemist on vaja ja keegi ei hakka siis küsima, mida te teete ja õiguskindlus tähendab ka seda, et meil on võimalik tegutseda paindlikult ja see on samuti oluline, sellepärast et kriisid on erinevad. ja kasutaksin härra Ludvigsoni mõtte käiku. mul on väga hea meel, et temal on minu üle hea meel. et jah, ma olen nõus, et riik võib panku aidata ja minul on jälle hea meel, et, et tema ei idealiseeri äh, Ameerika pangandussüsteemi. mina, mina tegelikult ei olegi, et tema idealiseerib pangandussüsteemi Ameerikas. ma ei ole kunagi kuulnud Rootsis sotsiaaldemokraate nii kiitvalt Ameerika pangandusest kõnelemast aga kas ta mõtleb seda ikka tõsiselt? Äh, Lehman Brothers ei ole võib-olla kõige parem näide kas Lehman Brothersi kriis aga oleks saanud juhtuda, kui meil oleks olnud sellised õigusaktid, nagu me siin praegu ette valmistame, kui meil oleks olnud kohustustest vabastamise vahend? ma arvan, et me oleks tohutult raha kokku hoidnud, kui meil oleksid sellised seadused ja vahendid enne olnud. Nad ei oleks võib-olla kriisi ära hoidnud, aga nad oleksid oluliselt vähendanud kriisi mõju. nii et, et võib-olla vaadakem Ameerika süsteemi, vaadakem, mis seal head on, aga ärgem unustagem ka seda, et kriis oli paljuski tingitud sellest, mis juhtus Lehman Brothersiga ja tegemist ei olnud eriti suure pangaga. Äh, sellel lasti põhja minna, aga süsteemne mõju majandusele oli tohutu. mina ei taha äh, siin hakata äh, rääkima millestki, mida veel ei ole, aga minu arvates äh, on kriisitingimustes, äh, tõsise kriisi tingimustes naiivne arvata, et riigipoolset sekkumist ei nõuta. Olle Schmidt viitas juba siin Rootsis juhtunule. ja ma mäletan, kuidas asjad Rootsis olid, kui kriis meid tabas ja ma mäletan täpselt ka seda, kuidas asjad läheksid, kui me vanadest reeglitest äh, kinni peaksime ja laseksime pankadel teha, mis tahavad. Äh, tol hetkel oli väga selge, et äh, kulud oleksid sellisel juhul Rootsi majandusele olnud palju suuremad, kui oleks üldse olnud võimalik ette näha ning see on äh, olukord, millega me seisame silmitsi, kui meil on äh, selline tõsine süsteemne kriis ning äh, me oma aruteludes ei saa seda eirata. ja minu seisukoht on, et kui me näeme, et on vaja sekkuda, siis on parem, kui see sekkumine on reguleeritud, et on paigas kriteeriumid, mida tuleb järgida ja Olle Schmidt küsis, millised need kriteeriumid on. meil on Äh, väga täpne definitsioon, äh, mis on süsteemne risk, mis on süsteemne kriis. Äh, teadusringkondade parimad esindajad on aidanud seda definitsiooni välja töötada, nii et paremat ei olegi võimalik välja töötada ja komisjon ütles, et neile meeldisid põhjenduspunktid rohkem kui põhipunktid. jah, võib-olla me saame selle asja läbi vaadata. Äh, ma ei taha öelda, et riigipoolse sekkumine peaks olema selline kerge võimalus, aga see peaks olema üks võimalikest vahenditest, aga paika tuleb panna ka kriteeriumid äh, just nimelt selleks, et äh, selline riigiabi kasutamine ei oleks liiga lihtne. ning mis puudutab kohustustest vabastamist, siis Philipp siin juba rääkis probleemidest väga oluline on, et kui me oleme tõsises süsteemses kriisis, siis ei tohi meil olla, olla ainult üks valikuvõimalus, kuidas sellest äh, kriisist välja tulla, sest kui selleks võimaluseks on kohustustest vabastamine ja kui mingeid alternatiive ei ole, äh, siis võivad kulud olla väga kõrged ja tekivad probleemid. mulle tundub, et kohustustest vabastamise vahend on väga oluline vahend ning ma arvan, et see vahend äh, muudab pangandussüsteemi üsna põhjalikult. aga see tuleb kujundada tõesti sellisel moel, et see on tõesti usaldusväärne ja et usutakse, et seda kasutatakse ka rasketel aegadel ja seetõttu ma arvan, et me peamegi neid arutelusid jätkama. meil juba toimus äh, ka kuulamine, meil on toimunud variraportööride kohtumine, kus me seda teemat arutame Äh, väga hea on, et meil on olemas mingi vahend, aga see vahend peab olema ka usaldusväärne ja me peame hoolitsema selle eest, et ta seda tõepoolest oleks. väga paljusid üksikasju mainiti, ma ei hakka kõigisse laskuma, mis puudutab nüüd neid likviidsusega seotud käivitusmehhanisme, siis minu arvates kõige olulisem on jällegi, et meil oleks õiguskindlus ja et see oleks äh, vastavuses kapitalinõuete direktiiviga ja peame hoidma, hoiduma sellistest meelevaldsetest otsustest. likviidsusprobleem ei ole sama probleem kui maksujõulisuse probleem. nii et, et me peame tõesti paika panema usaldusväärsed käivitusmehhanismid ja mulle tundub, et Philipp oli see, kes juhtis tähelepanu sellele, et need kriisilahenduskavad, et neid äh, äh, kriisilahendusasutused võivad muuta äh, minu arvates on see väga oluline punkt, me peame tegema vahet selle vahel, millal aktsionärid asjade eest vastutavad ja millal äh, riigiasutused. kui riigiasutused juba, riik juba sekkub pankade tegevusse ja äh, käseb neil oma investeeringute strateegiat muuta, äh, siis jah, nii-öelda õpiku näitena see on kõik väga hea, aga mida see tegelikult tähendab? mida see tähendab, kui näiteks kriisilahendusasutuse nõuanne ei ole võib-olla väga hea? Äh, kui selles tegelikkuses pang ei ole, teki-, kui see tekitab teistsuguseid probleeme. Viki ütles, et et ainsad, kes pankasid veel hullemini juhtida saavad kui pankurid, on poliitikud ma ei tea, siis võib-olla peame taksojuhtidel ja juuksuritel laskma panku juhtida, sest nagu me kõik oleme täheldanud, nemad teavad täpselt, kuidas seda tegema peab. aga parem ühendame erinevad pädevused ja ma arvan, et niikaua, kui pangad on aktsionäride valduses, peame seda austama, aga me peame paika panema teatud nõuded, mis on olulised kriisi lahendamiseks, meil on vaja läbipaistvust ning meil on vaja samuti hoolitseda selle eest, et pankadel on olemas süsteem, et pankadel ei ole selliseid süsteeme, mis kriiside lahendamist takistaks. see on selle ettepaneku puhul ka oluline. aga ärgem tehkem järelevalveasutusest investeerimisnõuannete andjaid samuti olen kustutanud mõned tekstiosad, kus kõneldakse sellest, kui mitu äh, stsenaariumit pangad oma kriisilahenduskavades ette peaksid nägema. Äh, me võime ju välja töötada lõpmatu hulga stsenaariumeid, mida tegelikult ei ole võimalik ellu viia. ning äh, lõpetuseks solidaarsus Euroopa Liidus. tahaksin juhtida Ole Schmidti ja teiste tähelepanu sellele, et minu arvates on see oluline. ja seda ma tahan ka siin raportis rõhutada. ma tahan vastutust viia äh, pankade ja aktsionäride tasandile, selle asemel, et seda tsentraliseerida ja ma arvan, et see vastutus peaks samuti minema vastavatele riiklikele ametiasutustele meil on võimalus liikmesriik, et liikmesriigid saavad üksteist abistada ja seda me oleme juba Euroopa stabiilsusmehhanismi puhul näinud. Äh, äh, muuseas, selle mehhanismi kasutamine ei ole niivõrd seadustega reguleeritud, kui kui ettepanek, mida me praegu arutame. niisiis ma tahan öelda, et pangad ja liikmesriigid peavad kandma täit vastutust ja loomulikult me peame äh, arutama, kuidas kujundada erinevaid süsteeme üksteise abistamiseks. aitäh! aitäh! ja üks asi veel ja tahaksin tõesti öelda, et ma ootan äh, arutelusid variraportööride ja teiste saadikutega. Äh, väga paljud asjad siin raportis on tehnilised ning tahaksin veel kord äh, rõhutada, et selles küsimuses on väga kerge olla avatud, tegemist on väga keeruliste küsimustega ja mõned nendest küsimustest on ka ideoloogilised, aga ma olen täiesti kindel, et me suudame leida siin ühise keele. aitäh, Gunnar! aitäh selle eest, et Äh, hoolitsed, et äh, sinu raport oleks kooskõlas ka kapitalinõuete äh, direktiivi ja määrusega. see ei ole alati kerge. kahekümne kaheksas november on muudatuste esitamise tähtaeg, siis kell kaksteist. me arutame neid muudatusi kas seitsmeteistkümnendal või kaheksateistkümnendal detsembril ning täis, komisjonis peaks siis hääletus toimuma märtsis ja täiskogul juunis nii et, et meil on äh, sellise ajakava korral veel üsna palju aega selleks, et äh, saavutada häid tulemusi. nii et, et suur aitäh. ja nüüd läheme edasi äh, üheksanda päevakorrapunkti juurde. selleks on investeerimistoodete põhiteabedokumendid ning meil toimub esimene mõttevahetus ja raportööriks on Peres Pervanche ja kui ta on valmis, siis annan talle kohe sõna aitäh, kallis esinaine. me äh, tõesti vahetame esmakordselt mõtteid sellel teemal. Äh, see tekst on meile tegelikult esitatud juba juunist saadik äh, ja ma olen täiesti kindel, et need kolleegid, kes, keda see teema huvitab, on nimetatud dokumendiga juba põhjalikult tutvunud Äh, tegemist on siis äh, äh, määruse ettepanekuga, mis tegemist on siis sellise suhteliselt hea dokumendiga. kui me nüüd aga vaatame seda teksti, siis siin on väga palju selliseid sätteid, mida tuleb ellu rakendada just nimelt liikmesriikidel, näiteks kas või sanktsioonide mehhanisme. Äh, selle dokumendi eesmärk on siis kaitsta jaeinvestoreid. Äh, asja mõte on siis selles, et juba enne kriisi, aga eriti just pärast kriisi, äh, on siis investorite kaitse muutunud üsna päevakajaliseks, et inimestel oleks usaldus turgude vastu et me saa-, et nad saaksid ähm, oma sääste siis kasutada ja et niimoodi oleks võimalik rahastada reaalmajandust. niisiis, äh, ees-, peamine eesmärk on äh, äh, siis tarbijakaitse, aga on ka teisi eesmärke sellel määrusel. nimelt teine eesmärk on seotud konkurentsiga Äh, milline on olukord erinevate toodete vahel, äh, me räägime siin jaeinvesteeringutest, äh, jaeinvestorid on ju need, kes peavad erinevate investeerimistoodete vahel vajama ja va, valima ja kolmas tingimus on see, et tõesti nende toodete turustamise tingimustest peetakse kinni Äh, ning jaeinvestoritele suunatud kombineeritud investeerimistooted äh, võivad äh, tunduda suht-, sellistena, mis hõlmavad finantsteenuste turu suhtelistest väikest osa, aga mul on siin ka üks skeem, mis näitab, milline see olukord on, tegemist on siis määrusega, mis on seotud väga paljude teiste tekstidega, täpselt nagu äh, Äh, ka paljud teised dokumendid, mida me siin oleme seotud, see on näiteks seotud äh, finantsinstrumentide turu direktiiviga, äh, aga näiteks ka kindlustusvahenduse direktiiviga, mida me ka kavatseme peatselt arutada esimene küsimus, mis tuleks esitada, seoses äh, selle investorite kaitsega äh, on seotud siis äh, rakendusalaga. Euroopa Komisjon on valinud suhteliselt kitsa rakendusala, sellepärast et komisjon tahab kohustada siis toodete koostajaid, kindlustustoodete koostajaid, mis on mõeldud siis jaeinvestoritele Äh, koostama sellise põhiteabedokumendi. ja kui me äh, räägime siis jaeinvestoritest üld, üldsusest, äh, siis noh, see on umbes nagu räägime auto ostmisest või millest iganes ja sellest, kuidas me värvi valime. Ähm, meil on äh, meil on vajalik, et see põhiteabedokument, mis esitatakse, oleks võimalikult lüsikene, äh, kergesti arusaadav ja ta tõesti sisaldaks olulist ja vajalikku infot. niisiis, esimene küsimus, mis tõstatub, on see, et äh, millised on need investeerimistooted, äh, mida see määrus hõlmab. ma ütleksin ausalt, et mina eelistaksin et me käsitleksime kõiki inve- ja investeerimistooteid ja mitte üksnes neid kombineeritud investeerimistooteid. niisiis, mina oleksin eeldanud, et meil oleksid olnud siis äh, nii-öelda ripsid, mitte pripsid äh,. aga noh, eks me võime sellest kõnelda aga kui me peame piirduma nüüd nende kombineeritud investeerimistoodetega, siis ähm, komisjon on öelnud, et, et see definitsioon ei äh, hõlma selliseid tootmeid, mille tulusus või tootlikkus on seotud otseselt intressimääraga äh, või mis on seotud siis äh, teiste taoliste vahenditega. kui me nüüd tuleme tagasi selle komisjoni eesmärgi juurde ja me seda eesmärki me toetame, see on tarbijakaitse Äh, täpselt äh, konkurentsitingimuste paikapanemine, tingimuste paikapanemine toodete turustamiseks, äh, siis ma arvan, me peaksime tegema ettepaneku, et rakendusala laiendatakse kolme, kolme liiki toodetele iseäranis, nimelt riigivõlakirjadele, sellepärast et Äh, see, et prospekti direktiiv neid äh, vahendeid katab, äh, see ei tähenda midagi. prospekti direktiiv on viisteist lehekülge pikk ja kui on, tekib küsimus, et kas jaeinvestor saab sellest dokumendist ikka aru, siis ma arvan, et see viisteist lehekülge tuleks vähendada võib-olla paarile lehele, kolmele-neljale leheküljele teine toodete liik, millele seda ähm, rakendusala tuleks laiendada minu arvates, on teatud pangatooted. näiteks äh, siin tähtajalised hoiused ja nõnda edasi. ja kolmas liik tooteid on seotud elukindlustusega äh, niisiis, äh, mitte, siis äh, tuleks laiendada kõik, igale elukindlustusele, mitte ainult kindlustusriskiga elukindlustuslepingutele. nüüd äh, sõltumata sellest, kas meil õnnestub katta kõiki ja investeerimistooteid, ma arvan, on et kui me koostame, me peame arvestama sellega, et kui me koostame selle põhiteabe dokumendi, Äh, et nende toodete osas, äh, mida komisjon tahab hõlmata, äh, meil tekib siin selline oht, et jaeinvestorid, kes võib-olla natukene kardavad finantsturgu, siis selle dokumendiga äh, tahetakse neid hoiatada just nimelt nende keeruliste toodete eest, mille neil on võimalik juurde pääseda. Neid tahetakse suunata siis võib-olla eh, ühtede toodete juurest teiste juurde ja minu arvates seda ei oleks vaja. nüüd eh, teine asi, mis eh, natukene muret valmistab või mida peaks põhjalikumalt käsitlema, on selle dokumendi sisu. millised on need riskinäitajad, mida tuleks mainida ning ma arvan, et meil on põhja, võimalus veel seda arutada, aga need riskinäitajad, mis, mida siin mainitakse, on sellised näitajad, mis on põhimõtteliselt tagasivaatavad Äh, mina ei ole kunagi näinud, et risk on midagi, mis on tagapool, risk on ikka alati eespool. Äh, ja täpselt samuti, kui me autoga sõidame, on olulisem vaadata, mis toimub ees, mitte mis taga. Äh, et siin räägitakse väga palju varasemast tootlust. räägitakse sellest, ähm, kuidas võib likviidsus areneda ja nõnda edasi Äh, nii et, et see on jällegi äh, üks, äh, see on jällegi üks valdkond, mida me peaksime arutama ja vaatama, kuhu me seda teksti tahame viia. ja kolmas asi, mis muret valmistab, on seotud investeeringute iseloomuga, mina arvan, et ilma me hakkaksime siin kellelegi meele järele olema, küsimus äh, Äh, on selles, et äh, kas äh, niimoodi on võimalik raha sea-, säästa ja ja kas me peaksime arvestama sellega, et üha rohkem hoiustajaid näiteks, neil on ka lisaks raha, raha teenimisele veel muid eesmärke investeerimisega sotsiaalseid keskkonnaeesmärke ja nõnda edasi. ja nüüd see põhiteabedokument äh, äh, kuidas on see seotud eurofondide puhul kasutatava põhiteabedokumendiga? Äh, me teame, et teatud liikmesriikides juba isegi e-, e-, varem Äh, kui komisjon eurofondidele kehtestas sellise äh, põhiteabedokumendi nõude, on juba kasutanud seda põhiteabedokumente äh, ja, ja kuidas me need kaks põhiteabedokumenti omavahel kokku kokku sobitame, sellepärast et osad nendest toodetest on juba kaetud selle eurofondide põhiteabedokumendiga. veel üks asi Äh, sanktsioonide küsimus. Äh, ja see, äh, millisele korrale tuleb allutada need tooted, mida peetakse siis riskantseteks või, või mille müügiga on reegleid rikutud. siin tekib meil probleem, kui me arvestame sellega, mida me Äh, äh, millest me rääkisime näiteks finantsinstrumentide turudirektiivi juures, seal me rääkisime põhiliselt esmavolitustest. siin aga äh, räägitakse veel ka Euroopa pangandusjärelevalve ja tööandja ja kindlustus- ja tööandjapensioni järelevalve rollist. veel mõned asjad, ähm, millel peatuksin, enne kui kuulan, mida kolleegidel öelda on Äh, kõigepealt äh, see põhiteabedokument äh, on siis dokument, mille toote koostaja valmistab ja siis turustaja on see, kes annab selle dokumendi jaeinvestorile aga selle äh, määruse eesmärk on ju jaeinvestorit teavitada ja mina ausalt, äh, mul ei ole küll äh, konkreetseid arve, millele toetada, aga tuginedes oma intuitsioonile, mulle tundub, et kui otsustatakse investeerimisstrateegiaid, siis arvestatakse tihtipeale ka nõustaja seisukohtadega niisiis, see, see on midagi, mis mõjutab inimese investeerimisotsuseid. ning äh, siis äh, tuleb veel arvustada, milline on see ma-, maksusüsteem seoses investeeringutega. see on ka väga otsustav. nii et äh, me võime siin koostada sellise väga väikese lehekese, mis on hästi loetav ja nõnda edasi aga kui siin ei ole öelda näiteks, milline on see maksusüsteem, mis puudutab ühte või konkreetset teist investeerimist, siis on see täiesti mm, ebatäiulik dokument, äh, sellepärast et äh, see ei vasta nendele küsimustele, mis investoril on ähm, mina arvates me võiksime ette näha ka sellise äh, lehekese, kuhu lisatakse ka see, milline on see maksusüsteem, mis selle toote puhul kehtib ja siis veel see süsteem, mida kasutatakse kolmandate riikidega, sellele ei ole ma veel eriti põhjalikult peatunud, me peame vaatama, eh, kuidas see põhiteabedokument kehtib nende toodete kohta, mida koostatakse väljaspool Euroopa Liitu. see oleks minu poolt praegu kõik, aitäh! Um, e suur tänu! Pervanche nüüd äh, Rahvapartei äh, nimel äh, proua Piedikäinen. tänan. ma arvan, et äh, meil on vaja Pripsi teemalist äh, seadusandlust. meil on vaja paremat äh, tarbijate teavitamist ja kindlasti on meil vaja paremaid reegleid tagamaks toodete võrreldavust kui nüüd rääkida komisjoni ettepanekust, siis äh, on mõned punktid, mida raportöör tõstatas ja millega ma olen täiesti nõus. ja ma arvan, et meil on siin äh, palju tööd veel ära teha. kõigepealt, kui me tagame või tähendab, tahame tagada võrreldavust ja piisavat infot tarbijale, lihtsalt juurdepääsu infole, siis äh, seda on lihtsam öelda kui teha. ma olen mures äh, seoses sellega, et meil on äh, eurovõlakirjade osas suhteliselt uus teadusandlus ja ma loodan, et Pripsi äh, ja eurovõlakirjade seadusandlus siiski lõpuks liigub õiges suunas, sellepärast et muidu tekib meil selline risk, et vähemalt äh, tarbija seisukohast on meil äh, keskpikas või pikas perspektiivis äh, kaks erinevat infoallikat. ja ma ei tea, kas see oleks just kõige parem. nii et tuleks uurida äh, kuidas äh, eurovõlakirjade, seda oleks võimalik ka praegu täpsustada. edasi, investeerimistooted äh, kirja, äh, kindlustusvaldkonnas, kuidas siis tagada võrreldavus? mul ei ole mingit valmis lahendust aga me peaksime seda teemat äh, lähemalt käsitlema. ja edasi, mis puudutab nüüd äh, kohaldamisala, siis ma tean, et äh, pensionifondid ei ole kaasatud, seadusandlik pension ei ole kaasatud, aga on olukordi, kus äh, pensionär või kasusaaja võiks otsustada, kuidas investeerida ja antud juhul peaks olema need äh, PRIP-id kaasatud. kõige suurem probleem minu jaoks on see, kuidas on kirjeldatud äh, riski mul on mõningad äh, isiklikud äh, reservatsioonid äh, seoses sellega, et meil võiks olla eraldi dokument äh, Pripide Koten, mis annaks siis äh, kogu vajaliku info tarbijale. me kõik teame, et äh, riskid on äh, erinevad ja on ka riski-kasumi vaheline suhe. ma võib-olla eksin, aga ma kardan, et kui me teeme asjad kõik väga lihtsaks, kui me kasutame lihtsat äh, riskipreemia süsteemi, siis äh, me võime investorid äh, eksiteele juhtida Nad näevad, et kui miski on äh, stabiilsem ja kui see on olnud eelnevalt natukenegi kasumlik, et äh, siis see on vähem riskantsem ja parem investeering. ja me ju teame, et äh, tihtipeale on seal kulude struktuur halb, nii et äh, investor võib kaotada raha, isegi kui äh, ei ole volatiilsuse riski. ja ma ei tahaks, et me paneksime paika sellised indikaatorid, mis juhiks jaeinvestorid äh, eksiteele sellepärast, et suureks riskiks on ju see, kui sa ei teeni oma investeeringust midagi ja teatud juhtudel võib-olla isegi inflatsioon äh, sööb kasumi ära ja toote müüja on see, kes kogu kasumi saab. nii et ma arvan, et me peaksime siin äh, panema paika teatava vahendite kogumiku, võib-olla tuleks äh, panna paika mingid stsenaariumid, kuidas need erinevad elemendid paremini välja tuua. edasi järelevalveks, et kas laiendada seda ka pensionidele. ja siis äh, tuleb käsitleda ka seoseid tarbijakaitsealase seadusandlusega, aitäh! suur tänu, tundub, et mina kõnelen ALDE nimel. nii et äh, mis puudutab äh, nüüd äh, kohaldamise ala, siis jah, kui vaadata nüüd pensionitooteid, siis liikmesriigiti on erinevused suured kindlasti meil võiks äh, siin võrreldavust olla ja võiks olla lihtsamad tooted. ma arvan, et see võiks olla meil äh, lähtealuseks siin parlamendi töödel. mis puudutab nüüd äh, erandeid ehk siis täielikku sõltuvust intressimääradest, siis ma usun, et äh, jaeinvestoril on vaja lihtsaid juhendeid. loomulikult, äh, kui asjad on kaetud mõne teise investeerimisdokumendiga, siis me ehk peaksime need äh, dokumendid ühendama, nad ei tohiks ju omavahel olla vastuolus ja ei ole ka normaalne, kui ühelt muudkui viidata teisele sellega ma väga rahul ei oleks. mulle meeldib äh, see idee, mis puudutab äh, erinevate maksurežiimide selgitamist. investoritele võib tõesti olla probleemiks äh, see, kui tururiski mõjutab ka maksundus nii et meil tuleks äh, paika panna, kuidas neid asju seletada. Te mainisite külmiku ostmist. kui vaadata külmikuid, siis seal on igasugused indikaatorid, mis ütlevad, kui palju energiat külmik äh, tarbib, milline on ta võimsus. nii et äh, asi on tegelikult suhteliselt keeruline ja siis tuleb leida tasakaal seal äh, punaste ja roheliste tulukeste vahel. võib-olla investeerimistoodete osas oleks ka võimalik sedasama saavutada, kuigi see võib jääda ka soovunelmaks. ma olen pidevalt rõhutanud äh, lihtsuse vajadust, aga ikkagi tuleb äh, leida tasakaal. kui asi läheb liiga lihtsaks, siis see võib olla ka eksiteele juhtiv ja samas, äh, kui asi on liiga keeruline, siis on sellel ka omad negatiivsed küljed. nii et äh, mis puudutab neid äh, jaeinvestoritele suunatud tooteid, siis kui nende olemust ei suudeta piisavalt lahti seletada, siis võib-olla ei peaks neid ka jaeinvestoritele üldse müüma aga igal juhul, kui selgitused lähevad liiga pikaldaseks, siis mul tekib äh, juba küsimusi toote kohta. ma ei tahaks äh, nii palju äh, lubada seoses toote tutvustusega igasuguseid erandeid, välistusi. meil tuleks kindlasti põhiteavitusdokumente uuendada. ja ma sooviksin äh, mitte sattuda sellisesse olukorda, kus ma olen üle koormatud äh, pidevalt äh, uueneva infoga ja mul tekib ka küsimus, et kui mulle pidevalt äh, tuuakse pakkide kaupa uut äh, posti, kus kõik see info on, et siis äh, kogu see paberikulu juba sööb mu pensionit ühest otsast. nii et uuendustest tuleks teavitada äh, tarbijat ainult siis, kui on tegemist tõesti põhjapanevate muudatustega ja siin tuleb meil definitsioonis veel kokku leppida, et mis need põhjapanevad muudatused on. nii info kulu kui ka maht ähm, tuleks meil nüüd luubi alla võtta niimoodi, et see maht oleks ikkagi loetav ja mis puudutab nüüd ka ja kui me nüüd räägime dokumendi osade pealkirjadest, ehk siis sellest, et näiteks, et mida oleks äh, lõpus äh, võimalik saada, millised on riskid, siis äh, ma arvan, et me peaksime siit äh, tõmbama paralleele ka eurovõlakirjadega ja nüüd need äh, kulud äh, ja lõivud, mis on seotud äh, tururiskiga, need tuleks ka lahti seletada, aga mitte niimoodi, et teatud äh, aspektid võimaldavad saada rohkem kasumit, mille söövad ära siis jällegi riskid ähm, teises osas. ühesõnaga, seda pole vaja, tarbija äh, soovib äh, saada lõppinfot selle kohta, mis talle laekub. ja ma usun, et ähm, sellist infot äh, tulekski meil pakkuda kui need äh, riskid ja siis äh, lõivude süsteem äh, teeb asja liiga keeruliseks, siis meil on ülesanne tuua siia sisse rohkem läbipaistvust. ma pean veel järele mõtlema muudatusettepanekute üle, mida esitada. nii, nüüd Sven ei ole kohal, kuna ta on varsti isaks saamas, mul viimased uudised puuduvad. Philipp, kas sa räägid tema nimel? ma ei ole Sven Kiigold ja ma ei räägi ka saksa keeles, aga ta palus mul äh, end asendada mitte lapse sünni vastuvõtmisel, aga sõnavõtuga seoses. ma ei ole muidugi teemaga nii hästi kursis, aga Sharon, sa nüüd äh, pidasid äh, pika kõne ja ütlesid, et sa ei olegi nagu äh, tõsiselt asjale järele mõelnud, ma ei tea, mis siis veel tuleb, kui sa tõsiselt järele mõtled, igal juhul mina ei ole nüüd nii hästi kursis, aga kuulasin, mida ütlesid teised ja loomulikult me oleme komisjoni ettepanekuga nõus selles osas, et suurendatakse läbipaistvust ja me oleme nõus ka sellega, et äh, viidaks sisse sanktsioonid, sest kui on ainult reeglid ilma sanktsioonideta, siis need on hambutud. igal juhul me toetame komisjoni selles osas, aga me tahaksime mõningaid äh, aspekte ka paremaks muuta. me toetame majanduse rohelisemaks muutmist ja siinkohal tähendab see seda, et äh, finantstoodetel peaks olema ka keskkonnasõbralikud ähm, standardid ja see peaks olema sees ka põhiinfodokumendis. ja kui nüüd ähm, tooteid äh, müüakse jaeinvestoritele, siis tuleks juba eelnevalt äh, hinnata, kas need on üldse sobivad äh, selliseks äh, müügiks, ehk siis peaks toimuma teatav eelsõelumine. nõue investorite poolse kinnituse kohta, et nad on dokumendist aru saanud, peaks olema siduv, sellealane sõnastus praegu on natukene nõrk. me ei saa investorilt äh, nõuda muud, kui et ta loeb internetis läbi selle põhiinfodokumendi ja me soovime et ähm, laiendataks kohaldamisala, praegune komisjoni ettepanek katab äh, pensionifonde, aga võib-olla pikaajalised investeerimistooted tuleks ka äh, kaasata. et tuleks ähm, analüüsida, millised on äh, võimalikud positiivsed, negatiivsed stsenaariumid mis puudutab äh, nüüd äh, lõpptähtajata äh, tooteid, siis me ei saa lubada sellist olukorda, et tähtaega nüüd üldse ei ole. mingi tähtaeg keskpikas perspektiivis tuleks ikkagi välja pakkuda. ja nüüd riskist teavitamine, meil peaks olema teatavad riskiindikaatorid, mis toovad äh, välja näiteks likviidsuse riskid ja vastaspoole riskid. sest nende mõju on äh, palju suurem kui tururiskidel. nüüd kohtuvälised äh, menetlused me sooviksime teatud äh, valdkondades neid menetlusi laiendada, näiteks et preipide äh, ettepanek kataks ka tootedisaini. praeguses äh, finantsvahendite seadusandluses on puudujääke selles valdkonnas. oluline on see, et tarbija saaks aru, äh, mille eest ta konkreetselt maksab. võib-olla tuleks võrrelda ka toodete tasuvust, tuleks äh, võrrelda tooteid äh, samas valuutas. ja kui näidatakse toote arengut äh, aastate jooksul, siis see peaks olema esitatud graafiliselt, nii et ta oleks hästi arusaadav. nii et need punktid tahtsid äh, mu kolleegid äh, teile edastada ja ma loodan, et ma edastasin selle info piisavalt arusaadavalt. Said, palun. tänan. ja ma usun, et kõik meie mõtted on praegu Sveniga, kes nüüd siin äh, on vastu võtmas äh, oma last. ja tegin siin inglise nalja, mida arvatavasti nüüd oli raske tõlkida. igal juhul ma tervitan komisjoni ettepanekut, mis puudutab äh, võtmetähtsusega infot, me peame õppima eurovõlakirjade kogemusest. me võiksime olla täpsemad veel selle info osas? kas investorid peaksid äh, võrdlema erinevaid investeerimispakette või muud, me peame paika panema igal juhul oma eesmärgi, tegemist on ju lepingueelse dokumendiga. nüüd äh, ettevõtte teid kutsume me üles koostama seda dokumenti äh, lühidalt ja löövalt, äh, mitte eksiteele juhtivalt. aga samas ma ei tea, kuidas sellega ühendada eesmärki, et investorid saaksid rohkem infot ja nüüd, äh, mis puudutab vastutust, siis peame looma siin seose eurovõlakirjadega ja ootan komisjonipoolseid ettepanekuid et miks me ei saaks rohkem äh, kohandada seda seadusandlust eurovõlakirjadega. ja nüüd äh, see põhiinfo, vabandust, eurofondidega. ja ma olen arvamusel, et tööandja pensionit me ei peaks praegu veel kaasama. kui äh, vaadata, milline torm on tõusnud selles valdkonnas, ka minu koduriigis on paljud inimesed läinud äh, seda teed ja me peaksime nüüd äh, ootama kõigepealt maha rahunemist äh, selles valdkonnas ja riigid peaksid oma pensionisüsteemidega seotu ka korda saama nii et need arutelud peaksid nüüd maha rahunema, enne kui me ka selle valdkonnaga hakkame tegelema. ja mis puudutab kohtuväliseid vaidluste lahendamisi, siis ma loomulikult toetan neid, kui me saame niimoodi kiiremini lahendada tarbijate kaebusi, aga ma ei tea, miks on siin erinevad sätted ja mis puudutab nüüd äh, kohaldamisele laiendamist, et kõiki jaetooteid kaasata, siis me peame siinkohal olema väga ettevaatlikud, see tundub mulle mõneti positiivne, aga me ei saa neid äh, kombineeritud äh, tooteid siiski võrrelda kõikide jaetoodetega. kas ma kuulsin õigesti, et räägiti ka riigi võlakirjadest äh, või mitte, et tekib küsimusi seoses Kreeka võlakirjadega. ja mul on äh, mitmeid äh, küsitavusi seoses äh, pangandustoodetega. inimesed ju ikkagi usuvad, et kui nad panevad raha panka, et siis see on seal pangas, nad saavad selle iga hetk tagasi aga kui me siin kaasame teatud pangandustooted, mille puhul see nii äh, ei ole, äh, siis äh, see on eksitav tarbijatele, kuna tegemist on sisuliselt siis laenuga, pankadele see on hoopis teistsugune toode, nii et tuleb järele mõelda selle üle, kas me peaksime nüüd selle seadusandlusega seoses tõesti selle pangandustoodete teema ka sisse tooma või oleks selle jaoks mõni teine parem koht me peame loomulikult investorit kaitsma, korralikult informeerima, aga nagu Sharon ütles, et äh, siis info peab olema lühike, samas äh, arusaadav, me ei tohi üle koormata investorit liiga palju infoga, sellepärast et nagu Sharon ütles, siis äh, võib-olla postiteenust pakkuvatele firmadele see meeldib, postiljonile see juba enam ei meeldi ja lõppkokkuvõttes ei kasutata ka kõiki dokumente siis ära nii, Nikolas ei ole siin. kas keegi soovib veel sõna? Kei, palun. suur tänu. tahaksin äh, kommenteerida, ma olen Mifidi ja Mifiri variraportöör, äh, jõudsime nendega just äh, täiskogult läbi ja praegune raport äh, äh on loomulikult äh, seotud Mifidi ja Mifiriga. oleme rääkinud äh, raportööri ja variraportööriga Mifidi raamel ka PRIP-ist, see on väga politiseeritud äh, teema ja arutelud ei olnud üldsegi keskendunud äh, tarbijale, nii nagu ma alguses äh, ootasin ja nüüd see põhiinfodokument on väga tarbijakeskne ja mõjutab neid otsuseid, mida investeerijad hakkavad tulevikus tegema. MIFIDi ja MIFIRi raames meil ei olnud tasakaal päris paigas ja arvatavasti triloog ajab asjad veelgi segasemaks ja muudab asja vähem tarbijasõbralikumaks. aga kui me rääkisime MIFIDi raamel PRIP-idest, siis äh, räägiti sellest, et tuleks ühel äh, standardiseeritud formularil avaldada kõik äh, lõivud ja et seda saavutada on oluline, et äh, see põhiinfodokument oleks äh, kooskõlas äh, MIFIDiga, aga see on väga keeruline, samas väga oluline. investeerimistoodete puhul tuleb veel maksta kahtteist erinevat lõivu ja enamik tarbijaid ei oska üldsegi küsida sellist infot, nad ei tule sellegi peale, et neid lõivusid on ja siis nad ei saa ka seda infot. loomulikult äh, turg ei ole huvitatud nende lõivude avalikustamisest ja me peame seda avalikustamist edendama seadusandluse kaudu. ma olen nõus Sirpaga, et meil peaks olema siin äh, sidusus tagatud ähm, eurofondidega, ükskõik äh, millise investeerimistootega on tegemist ta peab äh, olema võrreldav teiste sarnaste toodetega ja investor ei äh, tea, mis vahe on eurofondidel, brippidel, muudel. meie peame selle võrdluse nõude sisse viima ja kui me parlamendis seda ei tee, siis seda ei tee ka keegi teine. mis puudutab nüüd äh, lähimuspõhimõtteid, nõuandeid äh, investorile, siis kui me rääkisime läbi MIFIDit, siis äh, tulemus oli see, et liikmesriigid saavad rakendada neid komisjoni ettepanekuid, aga see ei rakendu siiski üle kogu Euroopa Liidu tähtis on nüüd äh, paika panna käesolevaga seadusega seoses, et äh, kes äh, vastutab lõppkokkuvõttes, kas see, kes on toote müügivahendaja või see, kellele see toode lõppkokkuvõttes kuulub tarbijatel on kindlasti vaja teada, kes reguleerib toodete müüki, kes teoskab, Äh, järelevalvet, selline info tuleb ähm, avaldada tarbijatele, siis nad teavad ka, milline on nende kaitstuse tase. ma palusin oma emal pensionitoodet äh, valides äh, küsida, kas äh, pensionitoote müüja on järelevalve all ja selgus, et järelevalvet ei teostanud mitte Ühendkuningriigi asutus, vaid väike-Iiri asutus, kellel tekkisid suured probleemid. ühesõnaga, selline info peaks kindlasti sisalduma selles võtmetähtsusega infodokumendis, aitäh. tundub, et äh, keegi nüüd rohkem sõna ei soovi ja see, mida ütles äh, Kei, äh, see meenutab mulle äh, makseteenuste direktiivi ajal arutatud, rääkisime seal järelevalvest ka ja ma pool tundi tegelesin teatud toodete osas järelevalvajate kindlaks tegemisega ja selgus, et äh, nad juba ammugi ei tegelenud, olid ammu oma tegevuse lõpetanud. aitäh, äh, tegemist on tõesti väga äh, hea aruteluga, meil on võimalus siin seisukohtade lähenemiseks, mis puudutab nüüd võrreldavuse küsimust, siis ma arvan, et me kõik peame seda eesmärki silmas ning meil on vaja teha tööd Äh, ka arvestades kindlustusvahenduse direktiiviga, äh, sellepärast et äh, komisjon esitas need kaks teksti, oleks võinud need kaks teksti esitada paketina. mina olen pisut frustreerunud, aga ma arvan, et sellest probleemist on võimalik üle saada, nimelt see tekst nägi Äh, algselt ähm, ette teatud selliste kaitseskeemi ja lõpuks taandus see ainult sellisele põhiteabedokumendile. ning äh, see eesmärk justkui põhieesmärk on natukene silmist kadunud ja ma loodan, et me siin oma parlamendis äh, suudame selle kaduma läinud osa jälle tagasi tuua, selle dokumenti, nimelt selle, kuidas kontrollida tooteid enne, kui nad üleüldse turule pan-, tuuakse ning täpselt järelevalveasutuste volituste küsimus, see tõstatus ka tänases arutelus. ma tean, et see küsimus on äh, üsna äh, paljudes riikides aktuaalne, nii et, et seda peaks ka Euroopa tasandil täpsemalt vaatama nüüd, mis puudutab äh, seost äh, eurofondide direktiiviga, äh, siis ma tean, et selles dokumendis on elemente, mis on olemas ka eurofondide direktiivis. näiteks kas või need vastust, vastutuse küsimused. nii et, et Äh, me peaksime vaatama väga tähelepanelikult, äh, mis kus on. Äh, riskikriteeriumite osas seda mainisid peaaegu kõik kõnelejad ja mulle, mulle tundub ka, et see tagasivaatamine ei ole piisav. Ähm, me peaksime arvestama ka muude asjadega ja, ja peaksime neid nagu likviidsust ja muid asju ka siin kajastama. lugupeetud esinaine ah,, pensionide osas veel Äh, jah, siin esitati küsimus pensionide kohta. Äh, kui me räägime nendest äh, kombineeritud toodetest, siis teatud tooted jäävad selle definitsiooni alla, alla tõesti, aga pensionifondid mitte ning ma mul on siin tõesti kõhklusi ja ma arvan, et me siiski ei peaks neid pensionifonde hõlmama, põhjusi on päris mitmeid. kõigepealt see tekst Äh, praegu on väga tasakaalustatud, kui me aga siia kaasame ka pensionifondid, äh, siis nagu äh, see tasakaal läheb pail-, paigast ära, sest peaaegu pooled investeeringutest on seotud just nimelt pensionifondidega ja siis lähebki suur osa sellest tähelepanust nendele pensionifondidele ja, ja teised investeerimistooted, mis ei ole pensionid, jäävad kõrvale. ma loodan, et Äh, võib-olla meil õnnestub äh, teiste dokumentide läbivaatamise käigus see probleem lahendada. Äh, mul on väga hea meel selle üle, et ka teised leiavad, et maksusüsteemi käsitleda, käsitleda komisjoni ja nõukogu tasandil on seda teemat raske tõstatada, aga kui me seda teeme, Eh, tähendab, ehm, eh, mina tahaksin, kui mina loen seda dokumenti, siis ma tahan, et see sisaldaks tõesti sellist infot, mida mul on vaja. nii et, et see on eh, ja see maksusüsteem on üks oluline info osa nüüd, mis puudutab järelevalveasutuste volitusi, sellest ma juba kõnelesin, sellest, kuna see sekkutakse, kuna äh, tooteid turult ära võetakse, see on jällegi üks oluline teema, millega tuleb põhjalikult tegeleda nüüd äh, äh, vastuseks nendele riigivõlakirjadele, vastuseks Said Kamali küsimusele, ma arvan, et näiteks kui Kreeka võlg äh, Äh, kui Kreeka võlakirju pakutakse avalikkusele, siis oleks hea, kui sellega käiks kaasas ka ikkagi põhiteabedokument. Äh, küsimus ongi selles, et mida me tahame, kas me tahame kaitsta tarbijaid, äh, kas me tahame anda neile infot investeeringute kohta või ei. nii palju, kui mina tean, see riigivõlg on, riigivõlakirjad on sellised, mida jaeinvestorid ei osta Äh, võib-olla ma, äh, võib-olla on olukord muutunud, aga ma ei tea. nüüd, äh, mis puudutab täielikku läbipaistvust vahendustasude osas, jah, ma arvan, et sellest me juba seoses teiste õigusaktidega oleme kõnelenud ja see on tingimata vajalik. ja ma olen Philippe Lambertiga täiesti nõus, kas ta enam ei ole siin, on küll. et äh, tuleb äh, äh, lisada see tingimus, et, et investor tõesti kinnitab kohustuslikus korras, et ta on dokumendi läbi lugenud sest praegu, praegune sõnastus ei ole tõesti piisav tagamaks, et et äh, inimene on äh, dokumendi läbi lugenud. ja mul on väga hea meel, et me, meil on äh, hea läbirääkijate meeskond, kellega me saame seda teemat ähm, edasi viia ja siis on ka õiguskomisjoni ja teistega arutada suur tänu, arvestades meie eelnevat arutelu kriisi lahendamise osas Äh, tekib võib-olla oht, äh, kas meid päästetakse sellest olukorrast või mitte. meil on toimunud esmane mõttevahetus ja me loodame, et äh, see raport, eelnõu tuleb arutlusele kahekümne esimesel novembril, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kümnes detsember, muudatusettepanekute läbivaatamine kahekümne esimesel jaanuaril Äh, hääletus äh, kahekümnendal märtsil ja täiskogul aprillis. selline on praegune ajakava, suur tänu selle eest ja nüüd lähme edasi kümnenda päevakorrapunkti juurde, <clears throat> kindlustusvahendus ja ma annan juhtimise üle aseesimehele Gracias, eh, Presidenta. Como ha dicho Sharon, pasamos al suur tänu, proua esinaine, lähme nüüd päevakorra järgmise punkti juurde. see on kindlustusvahenduse direktiivi uuesti sõnastamine, see on esimene äh, arvamuste vahetus sel teemal, nagu ma olen kindel, te kõik teate, et raportööriks on härra Werner Langen ja pikema jututa annan sõna järje talle üle. suur tänu koostöös sekretäriaadiga me koostasime töödokumendi kuueteistkümnendal oktoobril. see puudutab äh, kindlustusvahendust äh, ja oleme seal dokumendis äh, toonud nelja leheküljel välja oma hinnangu komisjoni dokumendile, seal ei ole tegemist lõpliku hinnanguga äh, olid äh, esialgse hinnanguga komisjoni äh, dokumendile ja lõppdokumendiga äh, tuleme välja novembri lõpus. praegune töödokument käsitleb teemat, mis on osa finantsturu reguleerimisest ja samas on see teema teot-, seotud ka äh, finantstoodete taseme parendamisega ja tarbijakaitse parendamisega. nagu te teate, siis äh, IMCO komisjon palus ähm, siinkohal nõuandva komisjoni rolli endale, aga meie majanduskomisjonis loomulikult kanname põhivastutust, kuna me vastutame kogu äh, paketi eest, IMCO poolt tuleb arvamus, see on selge, aga eelkõige, kuna me räägime siin pikaajalistest pensionitoodetest, siis siin on tegemist finantsturu reguleerimisega. kui nüüd vaadata, millist finantstähendust omab kindlustusvahendust Euroopa Liidus, siis üle kogu Euroopa Liidu on meil miljon kindlustusvahendajat, enamik nendest on VKE-d kindlustusvahendus on väga oluliseks äh, turustuskanaliks ja paljudes äh, liikmesriikides äh, on preemiate määrad üle kaheksakümne, üheksakümne protsendi, nii et äh, kindlustusvahendajad äh, teavitavad äh, tarbijaid, äh, nad panevad tarbijad olukorda, kus nad on teadlikumad riskidest, vahendajad aitavad tarbijatel leida neile vajalikke tooteid, lihtsustavad turule sisenemist ühtekokku on nüüd Euroopa Komisjon lähtunud senisest direktiivist IMD üks, mis on üheksandast novembrist kaks tuhat kaks. see ettepanek on nüüd plaanis äh, uuesti sõnastada ja põhiliselt üritatakse saabut-, saavutada miinimumharmoneerimist ja ei soovita Euroopa kindlustusmajandusturu äh, heterogeenseid struktuure täielikult äh, harmoneerida. eraldi äh, peatükis käsitletakse prippe. see tõsiasi, et meil on üle ühe miljoni kindlustusvahendaja räägib vastu sellele, et me peaksime püüdlema ülereguleerimise poole. oluline on äh, säilitada tasakaal tarbijasõbralikkuse ja põhjaliku reguleerituse vahel, nii et äh, meil tuleb säilitada igal juhul äh, tasakaal äh, proportsionaalsus tarbijakaitse, turu tõhususe ja samuti kulude vahel. kõigepealt artikkel üks kohaldamisala. komisjon pakub välja, et kohaldamisala laiendataks ka edasikindlustusettevõtetele, samuti kahjukäsitlusele ja need on siis äh, need punktid, mida tuleb meil arutada, et kas kahjukäsitluse kaasamine sellesse direktiivi on vajalik või mitte, mina selles kahtlen, sellepärast et kahjukäsitlus on ähm, tehnilisel tasandil teostatav protsess, peame veel arutama seda teemat. ja CEOPS ei ole soovitanud kahjukäsitluse sissevõtmist äh, teise direktiivi. siis on veel erand äh, erinevatele kindlustustoodetele, nagu näiteks reisikindlustusele. seal on tegemist äh, suure mahuga. üle kogu Euroopa Liidu sõlmitakse sada nelikümmend miljonit reisikindlustuslepingut, mis on reisilepingu lisaks. Need summad on väikesed, riskid on madalad, preemiad on väikesed. minu arvates võiksime me selle erandiga tulevikus kehtima jätta, sellepärast et muidu me õõnestaksime tarbijakaitset, siis äh, reisi äh, büroode juhid peaksid ähm, saama eraldi kvalifikatsiooni juurde või nad peaksid äh, võtma tööle eraldi äh, kindlustusametniku. ühesõnaga, see tõstaks kulusid ilma, et äh, reisija selleks kasu saaks nüüd praegu, kui broneeritakse reis, siis sõlmitakse ka leping, mis võimaldab sellest reisist ähm, loobuda teatud tingimustel. niisama nüüd äh, puudutab äh, ka auto liisimist. keegi tegelikult ei äh, tea, eriti hästi üle kogu Euroopa, et mis on liisingulepinguga juba kindlustatud ja mis ei ole ja nüüd me rääkisime siin äh, toodetest äh, eelnevalt, äh, prippidest ja muust ja ühesõnaga tuleb nüüd järele mõelda selle üle, kuivõrd autoliisingu lepingutel oleks vaja erikohtlemist. me ei peaks äh, andma minu arvates liisingule nii täielikku erandit kui reisikindlustusele, olgugi et äh, autofirmad oleks selle poolt. nüüd ähm, edasi artiklid kolm ja neli, mis puudutavad äh, lihtsustatud äh, registreerimismenetlust ehk siis seda, et kes peab end registreerima liikmesriigiti, on siin menetlused erinevad ja küsimus on nüüd selles, et kui me laiendame kohaldusala kindlustusettevõtetele ja nende töötajatele, kas nad peaksid siis ennast uuesti laskma re registreerida või mitte, komisjon seda välja ei paku, osad on sellise ettepaneku teinud. minu arvates äh, ei ole siin äh, uuesti registreerimine vajalik, äh, sest kui nad tooteid äh, müüvad, siis nad niikuinii peavad täitma kvalifikatsiooninõudeid. nüüd äh, reisi, vabandust, äh, kindlustustegevus lisategevusena, reisibürood, äh, automüügifirmad, äh, siin on ette nähtud lihtsustatud menetlust, komisjoni poolt peame nüüd siin üksikasjad läbi arutama, tähelepanu tuleb pöörata sellele, et ei tekiks liigselt bürokraatiat. siis edasi registreeritud vahendajad äh, siin äh, teevad registreerimise ära oma koostööpartnerite poolt, seda tuleb veel ka arutada. edasi äh, kindlustusvahendajate väljaõpe ja edasiõpe, äh, see on täiesti äh, mõistlik, äh, kakssada tundi viie aasta jooksul, uued tooted, päevakajalised äh, justiitsküsimused äh, nelikümmend äh, tundi aastas. Äh, minu arvates on see täiesti mõistlik. küsimus on aga selles, kes koolitust läbi viib, kas teatud neutraalne asutus või on siin tegemist siis asutusega, mida äh, tunnustavad äh, ettevõtted, mis tegutsevad selles valdkonnas. ühesõnaga, edasiõpe, täiendõpe on minu arvates äh, väga oluline, sellepärast et pidevalt tuleb turule uusi tooteid. ja neljas punkt, artikkel seitseteist, siin räägitakse huvide konfliktidest ja läbipaistvusest siin on mitmesuguseid ettepanekuid ja on tulised arutelud ka nii nagu äh, MIFIDi puhulgi, ehk siis, et äh, kui äh, palju tuleks maksta preemiaid, kui palju tuleks neid avalikustada, see ettepanek, mis praegu on ehitatud, näevad ette preemiate avalikustamist, aga minu arvates äh, see ei ole õige, sellepärast et muidu hakatakse jooksma tormi kõige madalamatele preemiatele ja seal ei pöörata tähelepanu lõpuks toote kvaliteedile ja see ei tule kasuks tarbijale, me peame ikkagi vaatama asja pikas perspektiivis. me kaasame siia direktiiviga müügi internetis ja kui seal äh, sõlmitakse siis pikaajaline elukindlustusleping ja lõpuks äh, need tarbijad äh, vajavad ju kõige rohkem äh, nõustamist. üks pakub siis viissada eurot, teine kakssada, teine tuhat. siis esialgne läbipaistvus võib endaga kaasa tuua selle, et põhitootele ei pööratagi tähelepanu. paljud kodanikud on äh, allahindlustele tugevalt orienteeritud, mitte ainult minu koduriigis ja siis võib tekkida siin äh, teatud äh, moonutusi. ma tean, et Euroopa tarbijakaitseametid on teisel arvamusel, aga me ei peaks siin alluma nende survele. edasi, avalikustamine. tasude, palkade ja kogu tootega seotud kulude avalikustamine. siinkohal olen arvamusel, et Ühendkuningriigi taotluse põhine süsteem ei ole ennast ära tasunud. ja näiteks Prantsusmaal on olukord selline, et äh, kindlustusandjate äh, peavad äh, või kindlustusvahendajad peavad tingimata olema iseseisvad, üks, ühesõnaga see nõudmisel avalikustamine on mõjude hinnangu uuringu andmetel toonud välja sellise praktika, et äh, avalikustamisest on äh, keeldutud ja sellel on kõigel olnud halb mõju tarbijatele. minu ettepanek äh, siinkohal on selline, et tuleks avalikustada tasu iseloom ja allikas ja tuleks avalikustada ka äh, lõivudes äh, sisalduvad äh, lepingu sõlmimis- ja müügikulud. siis äh, edasi brippide peatükk ehk ja investoritele suunatud kombineeritud investeerimistooted, see on tugevalt seotud ka MIFIDiga. siin on enamasti tegemist elukindlustustoodetega kas nad on võrreldavad äh, investeerimistoodetega, kas nad peaksid alluma samadele reeglitele või kas äh, neid äh, investeerimistoodetena tuleks käsitleda erinevalt, kuna nendega ei saa iga hetk ähm, kaubelda. võib-olla peaksime me fondidega seotud tooted allutama MIFIDile kui neil ei ole miinimumtähtaega ja kõik need, millel on pikaajalised tähtajad, seal on juba ka seotud eeskirjad, mis on seotud maksuõigusega, ühesõnaga, kui on tegemist pikaajaliste toodetega, aga siis, kui nad on seotud fondidega, peaksid siis olema kindlustusvahenduse kohaldamisalased, teised MIFID-i kohaldamisalased, selle üle tuleks ka meil veel järele, üle järele mõelda. Äh, näited äh, Taanist ja Soomest äh, tõendavad, et kui teha süsteem liiga karmiks, et ka näiteks ainult palgapõhine nõustamine on võimalik, et siis ei ole põhimõtteliselt kodanikud lõpuks piisavalt äh, heas olukorras, nad ei saa piisavalt äh, juurdepääsu kindlustustoodetele. nõustamisteenus äh, jääb kodanikust liiga kaugele, võrdlusmomenti on vähe aga loomulikult tuleks tarbijat informeerida sellest, et kui palju makstud tasust jääb siis konkreetselt kindlustustoote müüjale. edasi lõpuks äh, räägitakse siin delegeeritud õigusaktidest. komisjon äh, pakub äh, sarnaselt teiste finantsturu vahenditega välja mitmeid delegeeritud õigusakte, mis on seotud siis lõivude väljaarvutamiskriteeriumitega, siin räägitakse huvikonfliktide avalikustamisest, reguleerimisest, äh, siis äh, info kohustustest äh, tarbija ees ja nii edasi. ja nüüd üritatakse siin nagu tagaukse kaudu sisse viia see kahjukäsitlus ja kui komisjoni ettepanek niisama üle võtta, siis see tooks endaga kaasa äh, maksimaalse harmoneerimise, mitte minimaalse harmoneerimise ja sellega on seotud äh, mitmed bürokraatlikud äh, reeglid. siin äh, loomulikult on õige viide sellele, et liikmesriigid võivad kalduda protektsionismi äh, aga siiski äh, me üritame põhitekstis panna paika miinimumharmoneerimist, aga delegeeritud õigusaktide kaudu tahab komisjon sisse tuua maksimaalset harmoneerimist. kindlustusvaldkond võitleb selle kindlustusvahenduse direktiivi vastu tugevalt, aga meie siin parlamendis peaksime minu arvates suhteliselt kiiresti jõudma kokkuleppele seoses pikaajaliste toodetega ja ajaline plaan äh, tähendaks siis äh, seda, et novembri lõpuks me esitame raporti projekti äh, minu sekretäriaadi ja minu büroo poolt siis seitseteist, kaheksateist detsember on meil olemas tõlked, siis enne jõule räägime esimest korda läbi, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg tuleb jaanuari keskel ja EKONi komisjonis äh, saaksime hääletada kahekümne kuuendal märtsil ja siis algaks see triloog ja aprillil jõuaks see teema täiskogule, suur tänu! suur tänu, härra Langen! me peaksime nüüd otsustama, milline pädevuste äh, jaotus meie komisjoni ja siseturukomisjoni vahel. ja nüüd härra Sanchez Presedo sotsiaaldemokraatide nimel. tänan esimees, kõigepealt äh, tänu härra Langenile selle dokumendi eest, see on äh, väga kasulik dokument, mis on meile abiks, äh, kus on välja toodud komisjoni ettepaneku põhimomendid ja kus keskendutakse põhipunktidele ma jagan äh, neid prioriteete, mille ta on välja tulnud, kuigi teatud küsimustes ei ole veel lõpliku lahenduseni jõutud, tahan oma poolt pakkuda paar kommentaari. ma jagan seisukohta, et me vajame seda ettepanekut ja olen vajanud seda juba viimased kümme aastat või rohkemgi sest meil on kehtinud küll kindlustustegevuses teatud eeskirjud, kuid vahepeal on väga palju sündmusi aset leidnud ja on välja pakutud eh, mõte, et eh, need sätted peaksid jõustuma aastaks kaks tuhat viisteist. ja siin me lähtume juba nendest kohustustest, mis võeti G kahekümne poolt rahvusvahelisel areenil ja on mõningaid olulisi küsimusi, eh, millega me peame kõigepealt tegelema. kõigepealt me peame tagama võrdsed tegutsemistingimused majanduskomisjoni pädevuse küsimus on äh, selles suhtes oluline, sest kõik need, kes tegelevad äh, vahendusega, äh, peaksid lähtuma kehtivatest eeskirjadest, et tagada tõeline konkurents. samuti vajame suuremat tagasisidet tarbijatelt see on ka oluline punkt komisjoni ettepanekus ja see on oluline ka konkurentsi jaoks ja samuti soovime paremini integreerida kindlustusvaldkonda, äh, et äh, saada suuremat majanduslikku kasu. Äh, see peaks tõstma tõhusust, tugevdama turgu ja tõstma turu usaldusväärsust samas aga on mitmeid tundlikke küsimusi, mis seonduvad läbipaistvusega ja kollektiivlepingutega. ma arvan, et eh, need sätted peaksid olema nii-öelda üleüldised, universaalse mõjuga, vastasel juhul ei suuda me äh, korralikult lahendada konkurentsiga seotud küsimusi. ja võib juhtuda, et mõningad tegevusvaldkonnad mm, välistatakse ja me ei tohiks unustada kahte aspekti. kõigepealt seda, et kindlustustegevus on väga keeruline valdkond äh, seal on mitmeid tooteid, elukindlustustooted, muud kindlustustooted ja need on kõik erinevad tooted. ja samuti tuleb mõelda ka nendele kindlustustootele, mida müüakse muu põhitegevuse kõrval, mis on seotud mingi muu põhitootega ja mis ei ole selles mõttes iseseisvaid tooteid, neid tavaliselt müüakse koos teise tootega, näiteks Äh, kui te ostate arvuti või mõne muu elektroonikaseadme. seega me peaksime lähtuma ka teatud proportsionaalsuse põhimõttest. Äh, teinekord tekib oht, et me püüame liiga suure täiuslikkuse poole, äh, mille tagajärjed võivad olla katastroofilised me peame suhtuma asjasse vastutustundega, äh, et saavutada õige tulemus. Äh, äh, on esitatud nõue teatud info avalikustamiseks, kuid oluline on tagada ka vahendustegevusega tegelevate inimeste professionaalne tase huvide konflikt, äh, ka seda tuleb väga läbipaistvalt käsitleda. ja ma lõppkokkuvõttes keskenduksin paarile olulisemale aspektile. näiteks hüpoteegid, see on küll pangandussektor, mitte teenindussektor. aga hüpoteekidega seotus on eristatud kombineeritud tooteid ja üksiktooteid. ehk siis see on nagu restoranis, et äh, on võimalik võtta päevamenüü sellest äh, kõrvale kaldumata või siis tellitakse a la carte ja pannakse ise oma menüü kokku. päevapakkumised on alati head, aga peab olema ka võimalus a la cardiks, seda ka kindlustusmaastikul. ja nüüd, mis puudutab vahendust, siis äh, mitmed tegevused on vägagi spetsiifilised, näiteks nõustamine, see on äh, kommertstegevus nagu ka turustamine nõustamine peab äh, sisaldama isiklikku soovitust ja peab lähtuma sellest, mis on kindlustusvõtja põhihuvi. eesmärgiks ei saa olla kõrgeim kasum ettevõttele, vaid äh, esiplaanil peavad olema kindlustusvõtja huvid ja tuleb äh, selgelt reeglitega paika panna see, kuidas näeb välja nõustamine olen nõus äh, ka sellega, et äh, tuleks kaasata need äh, investeerimistooted, mida me mainisime seoses eelmise teemaga ja me peame kindlasti olema siinkohal sidusad. mis puudutab harmoneerimise määra, siis äh, ei tule paika panna mitte ainult miinimum- ja maksimummäära, vaid lähtuda oma eesmärkidest eelkõige. liberaalide nimel härra Schmidt. suur tänu härra Langinile tehtud töö eest. ma nõustun väga paljude asjadega, mida sa mainisid tekstis, sa tegelikult samuti väidad, et me vajame äh, rangemaid Eh, investori kaitse tingimusi ja jaeinvestorite, väikeinvestorite kaitset. me nõustume sellega kõik, kuid samuti sa ütled, et meil peab olema hästi toimiv turg ja eh, ülereguleerimine ei ole soovitav. Eh, ka selle küsimuse peame endale esitama, kas me tagame vastava proportsionaalsuse, et me ei võta ette midagi sellist, mis võib äh, takistada ka tarbija huvide realiseerimist. me e, kõik ja ka mina olen seotud selle MIFID kaks direktiiviga, mis on hästi keeruline, sa mainid, et see dokument peaks olema kooskõlas MIFID kahega, me ei peaks looma kattuvaid valdkondi. ja samuti tõstetad küsimuse siis selle täieliku harmoneerimise suhtes ka varem on seda küsitud. mina leian, et see oleks parim võimalus, kuid sellega kaasnevad äh, probleemid, ma nõustun sellega. kui äh, mõned riigid soovivad vähemalt üleminekuperioodi jooksul äh, kohaldada karmimaid reegleid, nii nagu oli MIFide puhul näiteks, me ei saa vastu võtta õigusakti, mis jätab neil, äh, neid sellest võimalusest ilma. Äh, kohaldamisala. Äh, MIFID-i läbivaatamisel püüdsime mõningad lüngad täita, samuti peaksime toimima siin ja mõtlema selle peale, mis on millega võrreldav. ja nagu ma ütlesin, me peaksime tegutsema väga ettevaatlikult, et vältida kattuvusi ja me peaksime samuti eh, põhjalikumalt analüüsima erinevaid investeerimistooteid ja ka seda on raportöör maininud. näiteks PRIPid eh, ja eh, eurofondide küsimus, mõistete määratlused, hoiusekindlustus ja seitsmes peatükk ka neid aspekte tuleb analüüsida. nõustamise mõistemääratlus, mida äh, Sanchez Presedo mainis, on samuti olulise tähtsusega ja nagu te teate, ka MEF-ide aruteludes oli see üks põhiküsimusi ja siis see oluline küsimus, mis puudutab läbipaistvust ja nõustamistasusid. Äh, MIFID-i tulemuseks oli see, et et need riigid, kes soovivad nõustamistasu keelustada, saavad sellise võimaluse. ma arvan, et see otsus oli õige. kuid samas ma nõustun ja ma leian, et tulevikus saab olema väga raske mitte tagada see võrdsete võimaluste põhimõte. kuna on ette tulnud äh, tarbijaid eksitavaid müüke ja me peame investoreid kaitsma, kuid mitte liigselt kaitsma, me peame investorile andma vajalikku teavet on olemas mitmesuguseid reegleid, eetikakoodekseid ja käitumisjuhendeid, kuid tundub, et sellest veel ei piisa. ja nüüd oleme jõudnud sellesse etappi, kus me nüüd oleme ja peaksime mõtlema ka võib-olla karmimate reeglite, võib-olla ka keelude peale. me peaksime mõtlema taolise õigusakti peale, mille me kehtestasime eelmisel nädalal seoses MIFIDiga ja peaksime äh, võib-olla analüüsima neid aspekte ja kajastama neid võib-olla põhjenduspunktides. kui me räägime nüüd väljaõppest, koolitusest, kas see on oluline punkt ja ka seda on raportöör maininud? seega äh, haridus, väljaõpe, koolitus, äh, kõike seda ma pooldan, kuid nagu mul on öeldud ja nagu te isegi teate, sellest alati ei piisa kuid me peame alati rõhutama, et tarbijate teavitamine ja ka kindlustustoodete müüjate koolitamine on oluline. see on kõik hädavajalik hästi toimiva turu jaoks. ja ma usun, et nendes küsimustes on meil laiapõhjaline konsensus. suur tänu, härra Schmidt ja nüüd roheliste nimel äh, härra Philip Lambert ma olen täna äh, nagu äh, üksik hunt, kes siin esineb. ma kommenteerin seda, mida äsja Olle ütles, sest ma leian, et Olle lähenemine asjadele on väga mõistlik me soovime tagada nii investorite kui ta tarbijate kaitse ja samas ka hästi toimiva turu. ja tõepoolest me tahame tarbijat kaitsta, kuid me ei taha, ei ole tarbijalt tema lasuva vastutuse ära võtta, me soovime ka tarbija käituks kohusetundlikult, vastutustundlikult. et tal ei tekiks sellist äh, äh, arvamust, et ükskõik, mis ta ette võtab, ta ei pea oma vigade eest maksma ja selle äh, tasakaalu saavutamine on suhteliselt raske. ja selles peitubki see oskus, kunst tegelikult ma ei ole rahul sellega, kuidas lõppes MIFID-i arutelu nende nõustamisteenuste osas kehtestati keeld ja äh, on vaja leida see habras tasakaal äh, kaitse ja vastutuse vahel. paar kommentaari äh, selle ettepaneku kohta kolmes osas. me soovime ühelt poolt teatud aspekte tugevdama, me nõustume selle ettepaneku kohaldamisalaga ja kõigi nende sätetega, mille eesmärk on tagada äh, kindlustusvahendajate vastav teadmiste tase ja ka see, kui nad ei täida eeskirju, rikuvad eeskirju, äh, kohaldatakse sanktsioone, karistusi ja soovime, et need sanktsioonid ei oleks hambutud. me samuti toetame äh, sätteid, mis rõhutavad kvaliteetsete nõuannete osutamist, nendega me oleme rahul. mida me soovime aga tugevdada? see seotub sellega, mida me rääkisime eelmise arutelu käigus PRIP-ide kohta, miks komisjoni ettepanekus kohtuvälise äh, vaidluste lahendamise menetlus ei ole kohustuslikult siduv. me ei mõista seda ja me pigem sooviksime näha äh, sädeva, äh, siduvaid sätteid selle kohta. rääkides läbipaistvusest, meil on vaja ka siin seda investori põhiteave dokumenti, mis sisaldab vajalikke andmeid tarbijale ja sealhulgas ka läbipaistvust alast ähm, teavet nende nõustamistasude kohta, kui me neid ei keelusta. ja samuti rõhutaksin ka teisi aspekte, äh, mis puuduvad ettepanekust. meie sooviksime näha, et näidataks täpselt ära, kui suur saab olema kogu tootlus taoliste kindlustustoodete puhul, eriti kui on tegemist elukindlustustootega, äh, miinus kõik kulud et kõik tarbijal oleks selge, palju ja mida ta vastu saab selle eest, mille eest ta maksab. ja meie arvates peaks sisalduma ka teave selle kohta, millised on ähm, tasunõuded ja millised on tasud seoses viivitustega sest tarbijatel tekib teinekord raskusi oma kahjunõude esitamisega, eh, siis ta järsku avastab, et tal puudub kindlustuskate ja hüvitise kättesaamisel kulub väga palju aega. oleks huvitav näha ka statistilisi andmeid selle kohta, kui suured on need väljamaksed, kui palju keskmiselt aega kulub väljamakseni ja kui palju esitatakse äh, selliseid äh, seadustega põhjendatud nõudeid kindlustusandjate vastu. Äh, selline teave peab olema kättesaadav ka kindlustusvõtjale. üks mõiste, mis määratleb nõnda professional customer, see on oluline mõiste, sest sellise kliendi jaoks ei ole vaja sellist teavet anda Ähm, tekstis esinev äh, mõistemääratlused, kui bilanss on üle kahekümne miljoni, käive üle neljakümne miljoni, omavahendeid üle kahe miljoni. kui te võrdlete neid lävendeid VKE mõistemääratlusega, nagu komisjon on esitanud, sa näed, et need on kaks erinevat asja. ja selles mõttes need üksused, keda komisjon peab VKE-deks, jäävad ilma sellest kohustuslikust teavest, mida kindlustusandja peaks pakkuma. ja mul tekib küsimus, kas meil ei peaks olema äh, kooskõlastatud mõistemääratlused, et kasutada siis VKE mõistemääratlust selle professional customer mõistemääratlusena. ma olen näinud seda VKE lävendit mitmetes õigusaktides ja ma arvan, et võrdluse jaoks meil peaks olema samasugused reeglid ja ma kaldun äh, väitma, et ma ei taha öelda, et me peaksime kõikjal kasutama ühte sama määratlust, äh, kui on olemas tugevad argumente, selle vastu siis ma olen valmis need ära kuulama, kuid minu arvates ja viimase punktina selle kohta, mida tekstis tuleks äh, tugevdada Äh, kahju käsitlejate kohta käivate reeglite täiendamine, mis on olulik nii kindlustuspoliisi omanikele kui ka kindlustusandjatele. Äh, meil on vaja täpsemat infot, selgust nende rolli kohta ja mõningate miinimumide standardite kehtestamist, millega võib kindlustuse tööandjad, tööandjapensionide järelevalveasutus äh, koostada. ma loodan, et neid kommentaare, eh, mis arutelu käigus väljendati, arvestatakse ja ma loodan, et töö jätkub konstruktiivses vaimus. suur tänu, härra Lambert. ma tahan öelda, et meil on jäänud koosoleku lõpuni ainult kuus minutit, kuid veel kolm sõnavõtusoovijat ja ma palun, et te piirduksite oma sõnavõttudes kahe minutiga. ja nüüd ECR-i fraktsiooni nimele Keile ma räägin lühidalt, ma võtan sõna äh, härra Foxi nimel, kes on varireporter, kes tahab tänada härra Langenit äh, selle õigusakti kallal tehtud töö eest siiani ja on, ta on juba rõhutanud oma ettepanekus paljusid olulisi aspekte ja seetõttu on oluline, et see direktiiv moodustab osa laiemast tarbijakaitsepaketivist ja mis puudutab pripse ja muid aspekte, me peaksime äh, töötame selle nimel, et välja töötada ühine lähenemine, ühised mõistevad määratlused, et luua võrdsed võimalused kõikidele äh, sellel äh, turul osalejatele. me peame tagama ka võrreldavuse erinevate toodete vahel ja on oluline äh, töötada selle nimel, et me kujundame ühtse turul, kuid arvestades MIFIDiga äh, seoses toimunud arutelusid oleme me teravalt teadlikud sellest, et tead, erinevates liikmesriikides on erinevad turud, erinevad äh, äh, süsteemid ja võib-olla ei ole seda ühte ainumast äh, kõikide jaoks ja seetõttu tuleb ka liikmesriikide eripärasid arvestada. nagu ka MIFide arutelude käigus on oluline ka siin, nagu Olle ütles, et, et liikmesriike tuleb julgustada tegutsema ühtsel turul, kuid äh, ei tohiks takistada neil kehtestamast rangemaid tarbijakaitse äh, režiimisid, kui nad seda häda oleks vajanud nagu öeldi, oluline arvestada ka lühiajalisi iga-aastaseid kindlustuspoliitika, poliise, mille puhul äh, võib-olla nende tasude avalikustamine ja kulude äh, avalikustamine on vähem kriitilise tähtsusega, kuid pikaajaliste ja investeerimistoodete puhul on oluline ähm, stimuleerida maksimaalset läbipaistvust, võrreldavust ja kvaliteetset nõustamist ja ma võin lõpetuseks öelda, et äh, äh, see tasustamise, avalikustamise osas me loodame, et see läbipaistvus on kasulik äh, mõlemale osapoolele, et see selgitab ka selle investeerimistoodete erinevaid komponente ja artikkel kolmteist, see on siis kahju hüvitamise teema, ta soovib, et see oleks kooskõlas kohtuvälise vaidluste lahendamise direktiiviga. suur tänu, Kei, ja nüüd saab sõna proua Styler EMK komisjoni nimel. mul on hea meel, et meid on mainitud EMK äh, komisjoni raportile, me toetame härra Langeni äh, raportit ja EMKOs toimub kahekümne kuuendal novembril äh, töötuba ja on oluline teha koostööd nendes valdkondades, mis puudutavad tarbijaid. tänan ja lõpetuseks saab sõna raportöör härra Langen ja, ich bedanke mich sehr herzlich für. suur tänu nende mitmesuguste vastuste eest, ma panin need ähm, kirja ja mul on äh, palve teile, kolleegid, et kui teil on konkreetseid ettepanekuid, millega raporti projekti rikastada, siis saatke need mulle järgmise kahe nädala jooksul kirjalikult. suur tänu arutelude eest ja ma loodan, et IMCO oma kuulamisega ei hakka siin vahele trügima. ja suur tänu! nagu härra Langen juba ütles, siis raporti projekti arutamine toimub äh, seitseteist, kaheksateist detsember käesoleval aastal muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kahekümne neljas jaanuar, kaksteist, üheksateist veebruar äh, arutatakse neid ja hääletamine toimub komisjonis kahekümne seitsmendal märtsil järgmisel aastal ja täiskogule jõuab see teema aprillis. ja lõpetuseks annan teile teada sekretariaadilt, et Fiskalise päevakorrapunkt härra Stolojani äh, päevakorrapunkt tuleb äh, arutusele täna pärastlõunal peale statistikaraportit, äh, nii et Fiskalist arutame pärastlõunal, suur tänu teile kõigile!